head kolleegid, palun võtke kohad sisse. Teie ees on päevakorra projekt, kas kõik on sellega rahul, kas me võime selle vastu võtta? ja aitäh, järgmiseks kahekümne neljandast kuni kahekümne kuuenda jaanuarini kestnud koosoleku protokolli kinnitamine. võime vastu võtta, jah, väga hea enne kui järgmise päevakorrapunkti juurde lähme, siis paar teadaannet. üks on seotud päevakorrapunktiga number kolm. tervitame Rootsi parlamendi transpordikomisjoni külalisi, kes on Brüsselis. mul oli nendega väga meeldiv lõunasöök, meil on väga hea meel neid siin tervitada ning loodetavasti äh, jätkub meie viljakas koostöö ka tulevikus. Nad istuvad ruumi tagaosas ja tere tulemast ja aitäh! Sorry? Tack! järgmine päevakorrapunkt on äh, nõukogu seisukoht mis puudutab raskeveokeid ja teatud infrastruktuure, eh, mida teatakse ka Eurovinjeti nime all, seitsmeteistkümnendal veebruaril ütles vastavalt eh, kuuskümmend üks üks reeglile, et esimesel lugemisel vaatame läbi vastavalt nõukogule saadud, nõukogult saadud dokumentidele ja vastavatele dokumentile. see tähendab nüüd, et äh, parlamendil on teiseks seisukoha moodustamiseks äh, aega nüüd kuni kaheksateistkümnenda, oli kaheksateistkümnenda veebruarini tähtaega hakkab siis kaheksateistkümnendast veebruarist meil on viis äh, hääletust ees. kas te võiksite palun öelda, kas teil on või annaksite märku, kui teil ei ole hääletuskaarte kaasas? Eeva, kas sinul ei ole kaarti, jah? jah, panen teid kirja siis äh, fraktsiooni nimekirja ning hääletamise käigus andke märku ja panen selle kirja. niisiis, esiteks äh, härra Sessada raport Euroopa Ühenduse äh, äh, nõukogu protokolli vastuvõtmine Euroopa Ühenduse ja Ameerika Ühendriikide vahelise transpordilepingu muutmise suhtes. paragrahv üks lõige kolm, kas kõik on nõus, kes vastu, erapooletud, tagasi lükatud, muudatusettepanek number üks ning järgmine, kes on poolt, vastu, erapooletud ning äh, nimeline hääletamine kas kõik on saanud hääletada? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kaks poolt, vabandust, kakskümmend kolm poolt, kaks vastu palju õnne, härra Sessada. järgmiseks äh, Euroopa Ühenduse ja Kanada vaheline äh, lennundusleping, muudatusettepanekuid ei ole, lõplik hääletamine, hääletamine on alanud kas kõik on saanud hääletada, hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse poolt, seega vastu võetud, palju õnne, proua Tikau. järgmiseks härra Rikes Euroopa Ühenduse ja Vietnami vaheline teatavaid lennundusküsimusi käsitlev leping lõplik hääletus, hääletamine on alanud. kas kõik on saanud hääletada, hääletamine on lõppenud. kakskümmend seitse siis koos Eeva häälega, vastuhääli ei ole, vastu võetud nii, järgmiseks äh, kahe tuhande üheksanda eelarve, aasta eelarve täitmise heakskiidu andmine Euroopa Meresõidusohutusametile, üks muudatusettepanek raportööri poolt, kes on poolt, vastu, erapooletud, lõplik hääletamine, kas kõik hääletasid? hääletamine on lõppenud. kakskümmend viis poolt, üks vastu, vastu võetud, palju õnne, härra Uusijas. järgmine härra Uusijasi raport, mis puudutab Euroopa lennundusohutusametit jällegi üks muudatusettepanek, raportöörid kõik poolt, nii vastu, erapooletuid, lõplik hääletamine, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud, kakskümmend kaks poolt neli vastu, ehk siis koos Lichtenbergi häälega kakskümmend kolm poolt, palju õnne raportöörile. järgmiseks taas äh, Rausiase report, mis, raport, mis puudutab ähm, kahe tuhande üheksanda aasta eelarve täitmist Euroopa Raudteeagentuuri puhul. siin on mitmeid äh, muudatusettepanekuid, härra Vandaleni ettepanek poolt vastu. muudatusettepanek number kaks, poolt, vastu, erapooletuid. muudatusettepanek number kolm, poolt, vastu, erapooletuid neljas poolt vastu. viies poolt, vastu, erapooletuid. Äh, nüüd muudatusettepanek number viis, hääletamine on alanud. härra proua Lichtenberger hääletas vastu, nii hääletamine on lõppenud kaksteist poolt, neliteist vastu, tagasi lükatud. kuues härra Vandaleni ettepanek, poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud, kuid täpsustame seda, hääletamine on alanud seoses kuuenda muudatusettepanekuga. kas kõik said hääletada, hääletamine on lõppenud, kuusteist, seitseteist poolt, kümme vastu, järgmiseks härra Van Dalen, poolt, vastu, tagasi lükatud ning äh, järgmiseks äh, viimane punkt. kas kõik on saanud hääletada? hääletamine on lõppenud. kakskümmend kolm äh, poolt, kolm vastu, üks erapooletu ehk siis vastu võetud. järgmiseks härra Udžiasi äh, raport, mis puudutab ühisettevõtet Cesarit kahe tuhande üheksa aasta eelarve täitmist äh, poolt, vastu seoses muudatusettepanekuga vastu võetud, lõplik hääletamine, hääletamine on alanud. hääletamine on lõppenud kakskümmend kuus poolt, üks vastu, vastu võetud. palju õnne, härra Užias, kõikide nende raportite eest. järgmiseks äh, eelarveprojekt, mis puudutab äh, Euroopa Liidu üldeelarvet kahe tuhande üheksanda aasta kolmandat jagu härra Grosch on raportöör. muudatusettepanek number üks, poolt, vastu, erapooletuid. seda peab vist kontrollima, kui tundub, et tagasi lükatud. hääletamine on ava-, alanud seoses esimese muudatusettepanekuga. kõik on hääletanud, hääletamine on lõppenud kümme poolt, kuusteist vastu, üks erapooletu ehk siis tagasi lükatud. järgmiseks lõige neli, Alde on palunud äh, muudatust asendada notes sõnaga regrets. kas kõik on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud? kolmas ettepanek, poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud. teine poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neljas punkt poolt, vastu, vastu võetud. viies poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud kuus ja seitse on tagasi võetud ja see viib meid lõpliku hääletuseni. hääletamine on alanud. kas kõik on hääletanud? hääletamine on lõppenud. Eva, kas sa oled poolt? kakskümmend viis poolt, üks vastu, üks erapooletu, vastu võetud. palju õnne, härra Grosch! järgmine päevakorrapunkt, härra Fidanza raport, mis puudutab ähm, turismi Euroopas. härra Fidanza, teil on sõna. aitäh, härra esimees pärast seda arvamuste vahetust, mis meil on olnud äh, teie komisjoni raames detsembri alguses, peame me nüüd äh, laialdasema arvamuste vahetuse selle teksti põhjal, mis on esitatud. nagu me teame, siis on tegemist äh, üsna olulise raportiga selleks, et defineerida uus Euroopa turismistrateegia. ja see puudutab Lissaboni lepingut Äh, mis lõi sellise uue pädevuse ühenduse institutsioonidele. Äh, komisjon on pärast selle uue pädevuse sissetulemist esimesed sammud teinud ja meenutan teile lühidalt äh, neile, kes ei ole ehk jälginud meie tegevust, aprillis kaks tuhat kümme võeti vastu Madriidi deklaratsioon, juunis kaks tuhat kümme oli meil komisjoni teatise tekst, mis nägi ette kakskümmend üks tegevust äh, selleks, et välja arendada keskkonda äh, soodustav konkurentsivõime Euroopa turismitööstuses äh, ja Belgia eesistumise ajal võttis Konkurentsivõime Nõukogu vastu mõned olulised otsused ja resolutsioonid, nad panid paika turismi kui ühe prioriteedi Euroopa tööstuspoliitikas ning see leidis aset eelmise aasta oktoobris. Kuu hiljem Malta Foorumil esitles komisjon rakenduskava esimest äh, versiooni äh, ja see puudutas siis seda kahekümne ühe tegevusega teatist. nagu ma ütlesin, siis on meil komisjonis olnud detsembri alguses selline arvamuste vahetus, samal ajal alustasime koostööd variraportööridega ja pean ütlema, et meil oli äärmiselt positiivne töökliima ning põhiline, põhiliste punktide osas oli olemas ka põhimõtteline konsensus. pöörasime tähelepanu ka teist, viie teise komisjoni esitatud arvamustele komisjoni teksti kohta ITER ja KULT komisjonid ning äh, IMCO ja REGI komisjonid. viis äh, komisjoni on siis ühesõnaga selles küsimuses oma arvamuse avaldanud. minu poolt äh, esitatud tekstis tahtsin peamiselt töötada kahel teljel. esiteks, et määratleda prioriteete ning seda, kuidas konkreetselt tõlgendada neid teatises välja toodud kahtekümmend ühte tegevust ning teisest küljest üritasin puudutada teisi teemasid, mis jäävad väljapoole teatise teksti ning mis mõnes mõttes on ka väljaspool sellest pädevusest, mis äh, aseesimees Baljanile on antud, aga on äärmiselt olulised siiski meie turismitööstuse konkurentsivõime seisukohast. hiljem üritan ka paar näidet siin tuua Euroopa kui maailma soositav turismi koht, see on äh, töö pealkiri. tahame loomulikult äh, selle juhi rolli säilitada ning sel põhjusel peame me töötama kahel peamisel suunal. üks äh, küsimus puudutab atraktiivsust. peame võistlema uute tõusvate turgudega, mis võivad, millel on kümnete tuhandete uute turistide potentsiaal, mille me peame Euroopasse tooma, peame tekitama olukorra, kus nemad valiksid Euroopa oma reiside lõpp eh, sihtkohaks, mitte aga ei valiks teisi maailma osasid. ning selleks peame me tegema investeeringuid, et meie turismi oleks atraktiivne, et Euroopa turismitööstusel oleks nähtavus ning esimest korda peame me silmas pidama ka Euroopat kui ühtset turismi sihtkohta. ehk siis eh, me peame laiendama oma tegevust, äh, suurendama seda merd, kus me nii-öelda kalastame, et me saaksime püüda rohkem kalu. Äh, me ja nüüd tegeleme me ka turismi küsimusega, mis äh, varem oli tugeva konkurentsi allikaks erinevate riikide vahel, erinevate piirkondade vahel, ka samas piirkonnas erinevate kohtade vahel. me peame aru saama, et selleks, et, et oluline oleks äh, Äh, tuua inimesed meie turule, et need inimesed valiksid Euroopa ja siis oleks võimalus äh, erinevatel riikidel, erinevatel piirkondadel need turistid enda juurde meelitada ning sealtkaudu ka saada kasu. veel üks äh, suur küsimus on konkurentsivõime toetamine ja siin ütleksin, et on mängus ka teised teemad. me peame üleval hoidma Euroopa turismi kvaliteeti Äh, äh, sellest teemast on saamas selline karistus, me peame mõtlema ka hooaegade küsimusel, me peame pikendama turismihooaegasid, sest paljudes piirkondades inimesed töötavad ainult paar kuud aastas ning sellel on negatiivsed mõjud nii majanduse arengule kui tööhõivele, seega peame üritama pikendada turismihooaega. jätkusuutlikkuse küsimus on olulus, oluline mitte ainult äh, keskkonna seisukohast, vaid ka sotsiaal- ja sotsiaalmajanduse seisukohast. ning siin on selge side turismi, transpordi ja liikuvuse vahel. me saame arendada välja väga head strateegiad, et turiste enda juurde meelitada, aga kui me ei äh, tekita neile võimalusi atraktiivselt ja kiiresti oma territooriumil ringi, ringi liikuda, äh, on meil raske seda ülemaailmset väljakutset äh, täita peame mõtlema ka maksustamise peale, see on äärmiselt delikaatne küsimus, mis puudutab ka rahvuslikke huvisid ja mis tihtipeale võistlevad omavahel, sest et äh, meie aluspõhimõtteks on, et esimest korda peaksime me turismi panema Euroopa konteksti. me peame selle väljakutse äh, võitma koos ja siin Euroopa Liidus peaksid meil olema samad algtingimused kõigile, sest muidu tekib oht, et äh, kasutatakse osasid, äh, äh, vahendeid, tehakse pingutusi, aga need pingutused lähevad raisku. nii et me peame tegutsema sellega ka Euroopa Liidu siseselt, me ei taha, et siin osad saavutaksid edu teiste arvelt. nii et oluline on tegeleda ka selle aspektiga see põhjustab tõsiseid ebavõrdsusi Euroopa Liidu liikmesriikide hulgas. Need on minupoolsed võtmepunktid ning hea meelega kuulan ära ka kolleegide seisukohad. Euroopa nähtavuse küsimus on midagi sellist, millega me oleme töötanud, oleme töötanud volinik Tajani ettepanekuga äh, alustada selline, sellist Euroopa brändi, mis edendaks Euroopat ühtse sihtkohana äh,. oluline on äh, tugevdada äh, ning paremini ära kasutada olulist vahendit, seda visiteurope.com portaali, mida ei halda Euroopa Komisjon, seetõttu see langeb väljapoole institutsioonilist raamistikku, aga seda haldab Euroopa Turismiorganisatsioonide Assotsiatsioon ADC Euroopas atraktiivsus võrreldes uute turgudega, see on samuti küsimus, mis meie komisjoni ja Euroopa Komisjoni tööst väljapoole jääb, aga see on ka oluline, sest äh, täna võrreldakse meid äh, nende BRIC riikidega ning äh, meil on kulud ja nii edasi, mis on erinevatest riikidest erinevad, mis puudutab näiteks viisade taotlemist selle, seetõttu on oluline saavutada ühtsed menetlused, et mis annaksid kindluse turistidele, kes soovivad äh, Euroopasse reisida ning annaks kindluse ka reisiagentuuridele. see on äärmiselt oluline teema ja ka selle koha pealt loodan kuulda teie arvamusi. Äh, kvaliteedistandardid äh, ja klassifitseerimine, see on töö, mida oleme teinud koos variraportööridega, keda soovin tänada, me peame vältima seda, et äh, standardeid äh, tohutult juurde ei tekiks, seda on siin äh, tekkinud erinevates riikides tohutult, igal pool piirkonnad, riigid edendavad omaenda kvaliteedimärgiseid ning see on ka põhjus, et nende standarditega kaasneva kvaliteet, kaasnev kvaliteet on halvenenud ning kulud on kasvanud, seetõttu peame me töötama sellise kvaliteedimärgise kallal, mis oleks Euroopa tasandil kattev, kus oleks ühtsed kriteeriumid, millega iga riik saaks liituda paari aasta jooksul vabatahtlikult selleks, et äh, saavutada Euroopa kvaliteedistandard. Äh, näiteks äh, hotellidele ning turismi sihtmärkidele ning see annaks veel kindluse, kvaliteedikindluse turistidele. Äh, ka hotellide klassifitseerimise süsteem, äh, see on küsimus, mis on olnud äh, avatud juba aastaid, siin on äärmiselt erinevaid seisukohti selles küsimuses. olen öelnud, et tahaksin, et see tähemärgis ühtlustataks järk-järgult Äh, arvestades liikmesriikide kogemust, äh, alustuseks äh, tuleks, alustada tuleks sellistest assotsiatsioonidest, mis on loonud oma liikmete võrgustiku, et tasandada see klassifikatsioonide süsteem. meie lõppeesmärgiks peaks olema see, et turistil, kasutajal on selge klassi-, klassifitseerimise süsteem, mis tähendab seda, et teatud tähtede hulk tähendab ka teatud äh, Äh, tärnide hulk tähendab ka teatud teenuseid ja seda Sitsiiliast äh, Soomeni. ja äh, meil on veel mõningaid küsimusi, mis puudutavad kaks tuhat kakskümmend strateegiat, tehnoloogia ning ka professionaalne koolitus. meil on kohustus edendada koolitust Euroopas, eh, mis ei koolitaks mitte ainult eh, seda personali, kes otsesesse kontakti satub turistidega, näiteks eh, baarmenid või kelnerid, meil on vaja suuremat kvaliteeti ka ettevõtjate koolitamisel, selleks et võtta, tõmmata endale turistide voolud nendelt uutelt turgudelt, millest varem rääkisime peame tugevalt investeerima ka uude tehnoloogiasse, sest äh, turismi korraldamine on tänapäeval väga palju muutunud. Äh, meil on selline turism, kus äh, iga turist üha rohkem valib autonoomselt need teenused, eh, mida ta tahab kasutada ja teeb seda interneti kaudu, kas siis puudutab kultuuri, keskkonda, majutust eh, või ükskõik mida. ja meie VKE-d Euroopas eh, selleks, et ennast internetis nähtavaks teha, selleks, et innovatiivsemalt teha pakkumisi ning paremaid, paremini tehnoloogiat ära kasutada, selline tegevus on äärmiselt oluline, kui me tahame toetada oma turismiettevõtteid komisjon tahab edendada tõelist Euroopa turismireformi ja ma arvan, et see on positiivne algatus, mis on ära teeninud meie toetuse, sest näeme, et juba on tekkinud lõhe, millega inimesed üritavad toime tulla, aga mis on tegelikult siiski üsna laialdaselt levinud. mis puudutab erinevaid turismiliike ja nüüd olen jõudmas oma kõne lõpule. ehk olete tekstist juba näinud, et siin on päris detailne nimekiri. aga teie panusega, äh, muudatusettepanekutega tahaksin anda sellele konkreetse vormi sest äh, sellest ei piisa, et meil on siin nimekiri keskkonnaturism, rannaturism, maaturism, kõik need asjad on olulised, me juba teame seda, peame võtma selle töö ja selle raporti arvesse, et aru saada, kuidas saaks äh, anda konkreetseid arenguid erinevatele turismivormidele, määratledes need sektorid, kus kasv võiks olla suurem. ja nüüd üks viimane punkt, enne kui annan sõna kolleegidele. Äh, kui me vaatame nüüd seda eelarvet, mille raames me töötame, Äh, mis äh, koostati ajal, kui meil ei olnud turismipädevust, siis nüüd need vahendid turismiprojektidele on äärmiselt piiratud ning äärmiselt konkreetsed. ning äh, suuresti on nad nii-öelda peidetud, nad on struktuurifondide, ühtekuuluvusfondide sees, maaelu arengufondi sees ja ühest küljest peame me need äh, rahad äh, selgemaks, läbipaistvamaks ning kasutatavamaks tegema kohalikul tasandil, selle asemel, et nad lihtsalt oleksid struktuurifondide sees ning peame tegema koostööd ka teiste institutsioonidega, mõningaid projekte on võimalik konkreetsete rahadega ning toetusmehhanismidega piisavalt toetada. me äh, võime luua kõige ambitsioonikamad strateegiad turismi jaoks, aga äh, need kõik jäävad ainult sõnadeks, kui me räägime ainult praktikate vahetamisest ning info vahetamisest, meil on vaja ka piisavaid vahendeid. niisiis, ma loodan, et kõigi fraktsioonide tahe turismi toetada leiab vormi ka äh, uues finantsperspektiivis. suur tänu ja nüüd saavad sõna fraktsioonide esindajad, kõigepealt äh, siis sotsiaaldemokraatide nimel Dan Allis. suur tänu. Äh, turismindus äh, Euroopast on praegu tegemas läbi suurt mõrangut ja seda ka finantskriisiga ja seoses ka ähm, muu olukorraga peame me arvestama ka sellega, et tööhõivet saaks suurendada, loodaks uusi töökohti et äh, jätkusuutliku arengu jaoks oleks kindlustatud ka püsivad sissetulekud nüüd mis puudutab selle sektori tulevikku, siis siin on vaja nii poliitilisi otsuseid, harmoneerimist, koordineerimist ja samuti ka paremat turismitoodete pakkumist. mis puudutab nüüd kultuurilise mitmekesisuse mitmekesisust, siis siinkohal tuleb ka vastavad infrastruktuurid välja töötada. me peame arvestama ka sellega, et sellel turul on väga suuri moonutusi ja väga suur killustatus ning äh, on ka neid piirkondi, mis on kannatanud nii-öelda massiturismi all. meie turismisektor peab üle minema jätkusuutlikule arengule me peame arvestama ka kaasaegsete väljakutsetega ja seetõttu oleks väga hea, kui me vaataksime üle ka Euroopa Parlamendist äh, koostatud raportit ähm, Euroopa turismi kohta, samuti mis puudutab Euroopa Komisjoni teatist, seal on ära toodud kakskümmend üks meedet ja siin tuleks kaasata sellele meetmete nimekirjale ka vastavad ajakavad ja teekaardid oluline on siin koostöö ka piirkondadega, kohalike omavalitsustega liikmesriikides, nii et me saaksime seda komisjoni välja pakutud äh, tegevuskavaga ellu viia. nüüd äh, finantsid peavad olema samuti vastavad selle tegevuskava läbiviimiseks. Euroopa turismi pro-, äh, toote uuendamise jaoks on oluline see, et siin tuuakse uusi lähenemisviisi, näiteks mis puudutab põhimõtet, et äh, töötatakse piirkondade üleselt ja üritatakse üksteise tegevusi täiendada. see tähendab, et töötatakse välja üheskoos ühised äh, kavad, toetatakse ühiseid äh, turismimudeleid ja üritatakse siis ka defineerida, kindlamalt määratleda erinevaid äh, turismitooteid kindlates piirkondades. piirkondadevaheline koostöö peab olema kooskõlas ka geograafilise ruumiga, aga see peab olema äh, kooskõlas ka ühiste äh, turismiteemadega väljatöötamisega Euroopa turismipoliitika väljakujundamisel on oluline konkurentsivõime. me teame, et praegu erinevate liikmesriikide ja piirkondade vahel on väga suur konkurents ja ka, ja see tegelikult on äh, ka suureks takistuseks terviklikule Euroopa Liidu turismipoliitikale ja samuti on meil olemas konkurents liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel. seoses finantskriisiga on ka hädavajalik, et edasi viidaks arenguid äh, nendes piirkondades, mis ei ole veel piisavalt äh, arenenud. ja siin tuleb tähelepanu pöörata sotsioökonoomilistele aspektidele geograafilisel tasandil, nii et me siin majandussotsiaalseid eesmärke saaksime paremini äh, saavutada ka vähem arenenud piirkondades. samuti on oluline, et piirkondlikud ja kohalikud omavalitsused on ka kaasatud äh, turismituru väljakujundamisse. suur tänu! ja järgmine kõneleja. suur tänu! siin on tegu tõesti täiesti ajaloolise hetkega. sellepärast, et ajalooline on see juba seetõttu, et Lissaboni lepingus on nüüd ka juba turismi mainitud ja sellega turismivaldkond on ka sattunud Euroopa Parlamendi pädevusvaldkonda, me alustame nii-öelda nullist. ja kolleeg Costa on valmistanud ette eh, teksti, mis eh, oli ka juba hääletusel ning see oli ka meie eh, väga tõsist tööd heaks äh, baasiks kolleegide Stavrose, Fidanzaga ja teiste kaastöötajatega oleme me olnud kõik ühel meelel selles osas, et turism on üheks oluliseks hoob, hoovaks Euroopa Liidu äh, majanduseks. viis protsenti otsest ähm, viis protsenti äh, Euroopa turismindusest on juba mm, tööhõives turismivaldkondale ning see protsendimäär kindlasti veel suureneb, kuid meie jaoks on olulised ka teised eesmärgid, sest me näeme, et tööstus äh, kolib ida poole ja seetõttu turism võib olla tõesti väga oluliseks äh, majandushoovaks järgneval aastakümnel. siin räägitakse ka sellest, et siin äh, võib tulla tõesti turismiajastu Euroopa Liidus ja see ei ole niisama öeldud, vaid me peame siin vaatama ka Euroopa Liidu strateegiat aastast kaks tuhat kakskümmend ning seal on välja toodud äh, kõik aspektid, mida tuleb rakendada Äh, selleks, et äh, seda strateegia eesmärke saavutada. tegu on mõistliku, jätkusuutliku arenguga ja kaasava arenguga. see tähendab, et siin on võimalus äh, kõige esimest korda kõik Euroopa Liidu viissada viiskümmend miljonit kodanikud kokku tuua ühise eesmärgi nimel ilma piire seadmata. ja meie soovime oma teksti hästi üles ehitada, sellega edasi töötada ning loomulikult me oleme avatud kõikide osapoolte ja seetõttu äh, sel-, ei saa jääda ainsaks dokumendiks, mis räägib äh, äh turismist. see on kindlasti esimeseks sammuks äh, järgnevatel äh, teedel, sellepärast et siin ka öeldakse, et me peame silmitsi olema ka praeguste väljakutsetega ja kui me räägime turismist, siis me räägime tervest suurest valdkonnast, mida tuleb ka edasi arendada, see tähendab, et turism peab muutuma süsteemiks turismi ümber tuleb välja arendada vastavad valdkonnad, transporditeenused, ähm, majutusteenused, nii edasi, nii edasi ja siin me peame ka looma ruumi kõikide nende arengute jaoks. ja sellest saaks kasu kogu majandusvaldkond. see on seotud ka kultuuriga, piirkondadega, kõikide nende aspektidega, mis on olulised meie kontinendi jaoks ja ma jõuan lõpuni, härra eesistuja. sest mõelge ka sellele, et Hiina näiteks, kus on üks miljard elanikku, ka nemad on äh, turismiturul ning me peame ka vaatama, milline kuidas me saame ennetada keskkonna saastamist ja seetõttu on siin oluline jätkusuutlik areng ka nende sammude puhul, mida me võtame turismivaldkonna arenguks ja seetõttu see on nüüd väga oluline instrument Euroopa eh, parema tuleviku jaoks. suur, suur tänu ja proua Prebels, suur tänu, härra esimees. ma sooviksin tänada oma kolleege selle raporti eest, ta on tõesti väga palju tööd ära teinud ja ja kas on tõlkega mingisuguseid probleeme, küsib proua Prepus. paistab, et itaalia keele tõlkega on probleeme. suur tänu, härra esimees. ma sooviksin ähm, kolleeg Fideli tänada tehtud töö eest. kas ikka ei õnnestu, küsib proua Prepus. No paistab, et äh, tõlge itaalia keelde ei toimi, kas nüüd on kõik hästi? proovime ma usun, et äh, kolleeg Vidansale meeldib see väga, et, et, et ma tänan teda kolmandat korda. tänan teda kolmandat korda ja loodan, et ta nüüd saab ka aru äh, tehtud töö eest. tänan teda ka tema väga avatud äh, tööviisi eest ähm, koos ähm, variraportööridega ja kui ma seda raportit eelmisel nädalal lugesin, siis mul tekkis küsimus, et kas me ei peaks mitte seda teksti lühendama. ja ka kolleegidelt ma kuulsin, et nad sooviksid rohkem keskenduda just sellele lisandväärtusele, mida Euroopa saab pakkuda äh, turismivaldkonnal ja see puudutab ka artiklist üheksakümmend viis ähm, Euroopa äh, Liidu äh, toimimise lepingust. ja ma kardan, et Euroopa Parlamendi ähm, prioriteedid ei ole siin väga nähtavalt välja tulnud, toodud, kolleeg ka juba mainis seda ja äh, ja karta on, et seeläbi hakkab tekst ainult veel pikemaks muutuma, kui me hakkame kõik oma muudatusettepanekuid esitama. me oleme ka juba minevikus turismiga tegelenud ning mis puudutab nende tulemuste analüüsi, siis see võiks ka anda meile inspiratsiooni äh, selle raporti koostamiseks, nii et härra esimees, kui te lubate, siis ma kõigepealt keskenduksin nii et äh, kõigepealt me peaksime vaatama ka äh, roheliste äh, muudatusettepanekuid, nagu juba öeldi, siis tõesti turism on äärmiselt oluline majandussektor, aga ma sooviksin rõhutada ka kvalitatiivsele lähenemisele. turism nimelt on seotud ka rikastavate teadmiste tagamisega äh, inimestele, et nad saavad teadmisi sotsiaalsest kooselust, kultuurist, ajaloost. Äh, see võib ainult rikastada ka meie äh, ühiskonda. härra raportöör juba mainis ka erinevaid märgiseid aga ma arvan, et need uued märgised on äh, mõistlikud äh, tarbijatele ainult siis, kui nad on usaldusväärsed ja läbipaistvad ja seetõttu meie peame siin rõhuma rohk-, suuremale kontrollile ja ka äh, vastavad sanktsioonid peavad olema ette nähtud. ma arvan, et me peaksime kõigepealt tegema analüüsi see, selle kohta, milline on olemasolevate märgiste lisandväärtus, enne kui me hakkame uusi märgiseid sisse viima me peame ka vaatama, millised on olemasolevad äh, head praktikad ja peaksime siis ka neid äh, analüüsima, hindama ja tooma välja vastavad kriteeriumid. nüüd teine punkt on seotud loomulikult äh, juurdepääsetavusega ja jätkusuutlikkusega. ma arvan, need kaks aspekti on ühtekuuluvad, me ei saa ka neid vaadata eraldiseisvatena. me peame neid vaatama kui põhivooluna ja peaksime nende ja peaksime nendega arvestama tulevikku suunatud äh, turismipoliitikas. meie jaoks on turismiga seoses ka väga oluliseks äh, võtmesõnaks äh, kliima soojenemine. me peame tähelepanu pöörama ka sellistele teemadele nagu äh, kliima soojenemise mõjude leevendamine ja peame ka konstruktiivsed meetodid, meetodid välja töötama, et kliima soojenemist vähendada. ja nüüd küsimus Euroopa Komisjonile ja ka raportööril, ma tean, et meil praegu ei ole äh, pädevust, et nõuda ka äh, turistide õiguste kaitset aga see peaks olema väga, vägagi aktsepteeritav äh, algatus ja seetõttu ma sooviksin teada, et äh, mida arvab raportöör äh, sellest teemast. ja ma loodan, et me jõuame ka selles osas väga konstruktiivse dialoogini ja ma loodan, et me saame ka väga hea ajakava selleks, et oma muudatusettepanekud siis ka esitada, aitäh! aitäh, ma andsin teile veidi rohkem aega, sellepärast et algus oli tehniliste probleemide tõttu vaevaline. nüüd järgmiseks ECR-i nimel proua Foster, palun. aitäh, härra esimees, sooviksin kõigepealt tänada raportööri. Ähm, sooviksin võib-olla sammu tagasi astuda. ma tean, et väga palju tööd on ära tehtud mina olen enamus oma elust töötanud transpordi- ja turismisektoris ja seega tuginen teatud teadmistele. ma arvan, et me peame olema ettevaatlikud. kuigi see on Lissaboni lepingus olemas, siis äh, on siin konkreetne viide, et teatama peab täiendavaid liikmesriikide tegevusi, see on Euroopa Liidu roll ja hetkel lähen ma veidi närvi, kui ma vaatan neid detaile, tundub, et komisjon hakkab äh, turismisektorit juhtima või parlament hakkab äh, neid juhtima või keegi hakkab seda väljaspoolt juhtum-, juhtima üle kogu Euroopa. siin on aga ka väga palju positiivseid külgi näiteks kui vaadata tuleohutuse eeskirju Euroopa üleselt, äh, need on juba tükk aega kehtinud, reisijate võrdne kohtlemine, kellel on piiratud liikumine näiteks, me peame, oleme üritanud äh, tagada kiiret raudteeliiklust ning loomulikult ka kutsestandardite tunnustamine on väga tervitatav. ühe liikmesriigi kvalifikatsioonile toetudes peaks ka, ka teises liikmesriigis tööd kuid äh, me räägime siin miljonitest inimestest, kes äh, on äh, turismi tarneahendas kaasatud erinevad töötajad. tegemist on väga suure sektoriga, mis on kasvav sektor, kuid ühest küljest peaksime me tajuma seda, et et tingimata ei ole tegemist turumoonutusega, turism on konkurentsi ka kaasatud sektor ning erinevad tege-, tegijad peavad omavahel konkureerima selleks, et äh, meie kui tarbijad nende toodet äh, tarbiksime, sest meie tahame head toodet. kui ma tahan minna suusatama, siis ma lähen mägedesse, tõenäoliselt me ei lähe Malagasse, kuid igal riigil on nii-öelda oma nišš, mida võib-olla nad saaksid äh, paremini rõhutada. ning ma ei näe siin mingisuguseid äh, konkurentsimoonutusi lähimuspõhimõte on oluline, liikmesriigid ja ettevõtted peavad saama ise otsustada, mida nad teevad, me peame olema ettevaatlikud, et me ei jõuaks äh, olukorda, kus on juba väikeettevõtjad, kus on liiga palju erinevaid reegleid ja me peame jälgima seda, et äh, turismisektoris ei hakkaks samad põhimõtted levima. mõistan küll teatud äh, taustaküsimusi, valdavalt on tegemist liikmesriigi pädevusega, mitte selle komisjoniga, kus me praegu oleme. me peame olema ettevaatlikud viidetega, mis äh, tulevad väljaspool pädevusi, viisarežiim ja muud sellised. see ei ole see, millega me peaksime tegelema. ja ka mõned teised valdkonnad näiteks lõige kaksteist ja üksteist. kas komisjon pea, Euroopa Komisjon peaks siis tõesti reisibüroodega koostööd tegema, see ei ole nende ülesanne. me võime küll paika panna teatud äh, juhtnöörid, kuid see ei ole otseselt komisjoni ülesanne. mitmekeelne portaal äh, võib olla ebatõenäoline, sest me peame arvestama ka kuludega me ei saa kulusid liigselt paisutada. jah, siin on väga palju häid ideesid, raportöör on teinud head tööd, kuid ma arvan, et me peaksime veidi täpsustama ning vaatama, kui praktilised teatud ettepanekud on ja kuidas me paremini saaksime oma rolli täita seoses Lissaboni lepinguga me peaksime täiendama liikmesriikide tegevusi, mitte nii-öelda üle oma varju hüppama ja, ja liiga palju regulatsioone paika panema. see ei ole hea. ning äh, me ei tohiks liiga kaugele minna sellest, et äh, miks inimesed üldse reisida tahavad ning äh, lõpuks me peame vaatama, mis toimub kolmandates riikides, miks inimesed üle kogu maailma reisivad ja see on konkurentsivõime, me peame vaatama, kui palju maksab puhkus Euroopas või Floridas. Need on teatud nüansid, mida turismisektor peab arvestama. sooviksin raportööri tänada ja leian, et tegemist on väga olulise ja sisulise aruteluga, aitäh! suur tänu. nüüd äh, paluksin, et äh, kõnesaajad äh, piirduksid kolme minutiga. suur tänu. ma teen võimalikult lühidalt kõigepealt sooviksin tänada kolleeg Vidansat selle raporti eest, sellepärast et see on, see on minu jaoks väga oluline teema ja see puudutab ka kultuuripärandi kaitset me räägime siin ka erinevatest märgisest ja ma arvan, et need on ka olulised teemad äh, siinkohal. me olime ka ühel nõul selles osas, et me ei vaja ilmtingimata uut märgist, kui see ei too endaga kaasa mingit lisandväärtust. oluline punkt on äh, siin kindlasti ka see, et me peame vaatama ka, kes selliseid märgiseid äh, jagab ja välja annab nii et me peame siin tõesti vaatama, et märgised tagavad äh, kõrge kvaliteedi ja tooksid ka endaga kaasa midagi, mis pakub huvi turistidele. meie siinse töö eesmärgiks peab olema mm, anda inspiratsiooni ja tõukeid äh, liikmesriikidele oma turismivaldkonna paremaks ähm, väljaarendamiseks et leida ka erinevaid tooteid nendele piirkondadele, kus ei ole veel mingisuguseid turismitooteid välja pakutud ja ka nagu härra Vidansa on oma raportis sellele veetanud. nüüd tasakaalustatus ähm, arengu eesmärkide ühelt poolt ja, ja teiselt poolt äh, näidete vahel on ka väga oluline äh, punkt selle raporti puhul. nüüd paar punkti mida ma sooviksin veel näha selles raportis, on järgmised. me peame arvestama praegu ka demograafiliste arengutega ja me peaksime ka rohkem arvestama sellega turismivaldkonna arenduses. sest me peame tagama ka selle, et eakamad inimesed saaksid saama hästi reisida. samuti Austrias oleks minu jaoks oluline see, et äh, teooria ja praktika paremini äh, kokku viia ja et vastavaid meetmeid saab ka soodsalt ja tõhusamalt vastu võtta. ja lõpetuseks meil oleks vaja ka pakettreiside direktiivi, sellepärast et äh, see lihtsustaks nii turistide kui ka turismivaldkonna töötajate elu. on juba kaua räägitud sellest pakettreiside direktiivist, et võib-olla me saaksime aidata ka edasi viia seda tööd. aitäh! suur tänu, härra De Grandes, kolm minutit. Sí, gracias, presidente suur tänu, härra esimees. ning suur tänu, härra Fidanza, teie raporti eest. ja ma ei ütle seda lihtsalt viisakusest, tegemist on suurepärase raportiga. kõik Euroopa Liidu liikmesriigid saaksid sellise raporti kokku panna, kuid äh, oluline roll on sellele, et tegemist on itaallasega, kes raporti koos, koostas, ja ka Hispaania puhul me teame, mis, kui oluline on turismisektor. Euroopa Liit, meil on nüüd seoses Lissaboni lepinguga uued pädevused, mis puudutavad turismisektori harmoniseerim-, ühtlustamist ja nagu kolleeg juba ütles, siis me peame olema ettevaatlikud, et me ei hakkaks ähm, reguleerima neid küsimusi, mis jäävad meie pädevusest väljapoole. kuid üldiselt on uued võimalused meile kasulikud, turismisektor on oluline sissetulekuallikas ja aitab tõsta ka Euroopa Liidu atraktiivsust, me soovime läbi uute pädevuste seda atraktiivsust tõsta ning me tahame, et liikmesriigid ise saaksid oma äh, võimalusi ära kasutada. turismisektoris peab tervikuna vaatama lisandväärtust raportöör ütleb täiesti õigustatult, et Euroopa märgis äh, on väga hea mõte, kuid me peale, peame olema ettevaatlikud, et me ei kahjustaks teisi varasemaid märgiseid. ja peame silmas pidama ka neid uusi loodud võimalusi. me peame suhtuma austusega mitmekülgsusse ning vaatama, et, et Euroopa oleks väga heas olukorras ja kõik liikmesriigid sealhulgas. raportöör on välja tulnud heade ettepanekutega, võib-olla võiks teha paar muudatusettepanekut selleks, et täiendada juba tehtud. me leiame, et oluline on hooajalisusega, hooajalisuse küsimusega tegeleda. me peame ähm, äh, suutma täita seda lõhet ähm, turismihooaja ja, ja selle vaheperioodiga. me peaksime oma kogemusi üle kogu Euroopa Liidu ära kasutama. ja võtan nüüd oma seisukoha kokku, kui vaadata näiteks Hispaania kogemusi, sakslased ja inglased käivad meil tipphooaja ajal, kuid me peame silmas pidama ka teenust, parimate võimaluste loomist pensionäridele, et nad äh, tuleksid ja saaksid nautida oma pensionipõlve. see tähendab, et, äh, et ka mm, hooajaväliselt äh, suudame me teatud sissetuleku saada ka nende pealt. suur tänu tehtud töö eest! aitäh, härra Van Dalen, palun. aitäh, härra esimees. iga leping toob endaga kaasa häid külgi ja see puudutab ka Lissaboni lepingut. kuid see, mis puudutab turismi, siis mulle tundub, et Lissaboni leping läbi kukkunud. ja meil ei ole väga head rolli kui miski on äh, riiklikus pädevuses, siis see peaks olema just turism. Äh, võib olla kvaliteedimärgis Sardiinias ja kvaliteedimärgis võib-olla ka Hollandis, kuid kas meil on vaja Euroopa Liidu märgist? rannikuturism, kultuuriturism, ma ei mõista eriti seda ma ei tahaks teha muudatusettepanekuid, sest see tooks kaasa tuhandeid muudatusi. sest minu arvates siin me ei räägi üldse Euroopa pädevusest, kui ma hääletan raporti vastu, siis just tänu sellele, mitte kõigile pingutustele, mis härra Vedansa on teinud. aitäh, järgmiseks härra Pats. suur tänu, härra esimees ka mina sooviksin tänada härra Tansat, tänada tema raporti eest. ta on tõesti kasutanud seda meile antud võimalust, mille on andnud meile uus äh, poliitiline raamistik ning ta kasutas ära ka need uued pädevused ja on esitanud äh, suurepärase projekti, raporti projekti. väga suure huviga ma kuulasin äh, erinevate kolleegide hoiatusi ülereguleerimise eest, aga mina leian, et meie soovi, suudame siin saavutada kvaliteedi paranemist, kui me praegu erinevate näiteks klassifitseerimise või ka koolituse mm, valdkonna osas mm, üritame harmoniseerida mm, üht-teist ja ka õigusraamistiku harmoneerimine mida ka kolleegid mainisid, eriti siis pakettreiside direktiiv, et äh, ka seal on väga palju võimalusi. me kuuleme vägagi palju ähm, pakettreisidest ähm, ja siin on tõesti väga palju asju, mida tuleks reguleerida. nüüd demograafiline areng. ma arvan, et äh, tulevikus tuleb rohkem tähelepanu pöörata ka tervishoiule ja, ja ja me peame siin vaatama ka nii-öelda tervisevette pakkumistele, kus on väga erineva kvaliteediga pakkumisi, et me peaksime rohkem ka tervishoiu aspektile tähelepanu pöörama. mul oleks, sooviksin saada ka punkti üksteist kohta mm, selgitust, see puudutab VKE-sid ja seda digitaalset tarneahelat, et ma täpselt ei saa aru, mida siin on mõeldud, võib-olla mm, härra Vidansa saab mulle lisainfot anda selle kohta. ja vabakutseliste tegevus ma arvan, et vabakutseliste tegevus turismis on oluline, aga ma kahtlen, kas äh, neid saab rakendada ka äh, turismiobjektide saneerimisse ja nende säilitamisse, et siin on siiski vaja väga palju ekspertteadmisi ja võib-olla me leiame mingeid muid viisi, kuidas siin töökohti juurde luua, aitäh. aitäh, härra Kumutsakos, palun kolmeks minutiks aitäh, härra esimees. tur-, turismitööstus oli alati äärmiselt oluline majandustegevus. hetke äärmiselt negatiivsed majandustingimused on sellele veelgi rohkem tähtsust pannud, nii et on hea, et meil on lõpuks ometi hea institutsiooniline raamistik, mis räägib turismipoliitikat. tahan tänada härra Fidanzat meile esitatud eelnõu eest. mul ei ole üldsegi raske nõustuda kõigega, mida ta mainis siin tekstis. tahtsin lihtsalt lühidalt mainida paari äärmiselt positiivset punkti. ütlen jah tehnoloogiale, jah vajadusele luua uus platvorm infotehnoloogia ja turismi jaoks, see on lõikes üksteist jah, Euroopa kvaliteedimärgi selle turismitööstuses, jah, põllumajandusturismi tugevdamisele, sest et see parandab äh, elukvaliteeti ja majandust maapiirkondades, jah, äh, turismi eriprogrammile äh, kahe tuhande neljateistkümnenda, kahekümnenda aasta finantsperspektiivis ja lõpetuseks jah, et erilisele tehnilisele grupile Euroopa Parlamendi kontekstis kaks üldist märkust nagu ka teised kolleegid juba ütlesid, peame me olema äärmiselt ettevaatlikud äh, subsidiaarsuse küsimuse osas. Euroopa turismipoliitika peab mõjutama riiklikke turismipoliitikaid positiivses suunas, mitte aga asendama neid. ja teine ning viimane märkus, äh, nagu ka varem juba kuulda oli, siis usun ka mina, et peaksime avaldama survet komisjonile nii, et ta võimalikult kiiresti paneks paika ajakava, teekaardi, ning äh, äh, sisu nendele kahekümne ühele tegevusele, mis turismi osas ette on pandud. aitäh! järgmiseks härra Higins, äh, pärast viimast nädalalõppu ilmselt mitte väga õnnelik härra Higins. aitäh, härra esimees! esiteks ütleksin, et Äh, selle komisjoni äh, nimetamine transpordi ja turismikomisjoniks äh, oli täielikult valesti tehtud, sest et mingit erilist turismi küsimust siin arutatud ei ole, eriti pärast äh, Äh, aastal kaks tuhat neli ja ma arvan, et härra Fidanza on teinud äh, päris hea töö äh, võtmepunktide paikapanemisel, ta on märkinud ära konkurentsivõime, hooaja jätkusuutlikkuse maksustamise, kvaliteedistandardi, hotellide standardid, harmoniseerimise, ametikoolituse ja nii edasi. ja ma olen sellega täiesti nõus, et eelarve seisukohast Äh, jah, et äh, struktuurifondid ja ühtekuuluvusfondid ei märgi turismi ära eraldi valdkonnana. nii et ma arvan, et tegemist on hea töödokumendiga ja ma olen ka nõus selles osas, et meil ei ole vaja mingit äh, sõnade tegemist, sellele me peame asjad paika panema, ilma et me kuidagi hakkaksime mõjutama liikmesriikide pädevusi, sest et Euroopa Liiduna, ma arvan, me oleme äärmiselt atraktiivsed, kakskümmend seitse liikmesriiki, kakskümmend erinevat keelt, erinevad kultuurid ja mosaiik, mis on osa äh, äh, Põhja-Ameerika, Lõuna-Ameerika, Austraalia, Uus-Meremaa äh, kultuurist ning ka India, Hiina ja nii edasi. nii et siin on tohutu potentsiaal, mida me saaksime ära kasutada. üks asi, ja seda on juba öeldud, me ei tohiks seda asja hakata rikkuma sellega, et me reguleerime asjad üle, nii et meil on vaja heavutada, saavutada tasakaal, algus on väga hea, härra Fidanza on koostanud väga hea töödokumendi, see on küll ainult eelnõu, aga ma arvan, et koos muudatusettepanekutega saame me selle tootega õigeks. järgmise aasta seitsmeteistkümnendal märtsil suletakse äh, Äh, viies Avenue New Yorgis, igal pool äh, Ameerikas suletakse tänavaid, et inimesed peaksid äh, see pühapatrikupäeva paraade, sest et Iiri päritolu inimesi on Ameerika Ühendriikides nelikümmend miljonit ja see näitab seda, milline potentsiaal meil oleks inimestena, kes koloniseerisid need riigid. Portugal, Hispaania Iirimaa ja Kreeka on praegu need riigid, kes on majanduse mõttes probleemides oluline jätkusuutlik element meie majanduses on olnud turism ja kahjuks me oleme kaotanud oma konkurentsivõimet, mis on äärmiselt oluline. suur aitäh härra Fidansale, te tegite head tööd, see on hea algus ja kindlasti ootame tulevasi panuseid edasiste arutelude käigus. aitäh. härra Far-, proua Faragut, palun. Eh, suur aitäh esiteks äh, õnnitlen raportööri härra Fidanzat äärmiselt tervikliku raporti eest, mis puudutab kõige olulisemaid punkte turismivaldkonnas. turismi tugisambad toetuvad informatsioonile, innovatsioonile, kvaliteedile ning äh, Äh, hooaja probleemi kaotamisele enamikes Euroopa piirkondades ning ka ühenduvusele. on äärmiselt keeruline rääkida turismist, kui me ei räägi transpordist, kui me ei räägi ühenduslülidest, eriti mis puudutab äh, mägiseid piirkondi või saari. enamik Euroopa Liidu saartest äh, nende peamiseks turuks on Euroopa, nii et äärmiselt oluline rääkida ühendusest. mina ise tulen Baleaaridelt ilmselt olen, oleme meie kõigist kõige paremini ühendatud Saksamaaga. see tähendab aga seda, et meil on aastaringne rahvaarv üks miljon, aga hea ühenduse kaudu on tulemas meile ka kaks miljonit turisti aastas. nii et äh, ma arvan, et me peaksime parandama äh, ühenduvust maapiirkondadega, mägiste piirkondade saartega ja see on osa ka sellest ühtekuuluvusest, millest me siin Lissaboni lepingus kuuleme. ja meil on ka eristrateegia rannaturismile, meil peaks olema eristrateegia ka sellistele piirkondadele nagu saared, maapiirkonnad ja me-, mägised piirkonnad. mis puudutab märgiseid, siis ma arvan, et panus on positiivne, aga nad äh, peaksid olema lisaks äh, riiklikele märgistele ja me peaksime töötama Euroopa märgise suunas, aga ei tohiks siin tekitada kattuvusi, meil on Euroopa kultuuripärandi märgis, aga siin ei tohiks olla mingit äh, segadust äh, näiteks UNESCO märgistega, mis on juba väga hästi tuntud. mis puudutab infrastruktuuri harmoniseerimist äh, ning majutussüsteeme, siis see on äärmiselt huvitav ja oluline, aga ma arvan, et ehk peaksime ütlema mõne sõnaga selle kohta, kuidas sektorit ennast siia kaasata. turismisektor peab olema täielikult kaasatud sellesse teemasse. Eh, mis puudutab hooajalisust ja probleeme, sel, mis on sellega seotud, siis Baleaaridel on meil eh, kaksteist miljonit eh, turisti saabumas ja see on äärmiselt suur inimeste kontsentratsioon, me peame leidma mooduse, kuidas need numbrid tasakaalu viia alternatiivsete turismimudelitega, näiteks äh, turism vanuritele, neil on vaba aega ja raha, nii et äärmiselt oluline on mõelda ka neist sihtmärgina peame mõtlema ka puuetega inimestele, Saksamaa on täna pioneeriks äh, puuetega inimeste turismi osas, aga peame mõtlema siin ligipääsetavusele, mis puudutab Euroopa puuetega inimeste strateegiat, siis peaksime mõtlema ka ehk sellele äh, antud tekstiga seoses ja siis on loomulikult ka teisi alternatiivse turismi vorme. mis puudutab mereturismi, siis see on äärmiselt oluline. aga peame siin samuti erinevaid juhtumeid uurima. Äh, autoga sõitmine äärmiselt oluline, näiteks äh, autode registreerimise maksuga on Hispaanias probleeme, mis äh, ei julgusta inimesi oma autodega reisima minema, aga peame siin esitama veel muudatusettepanekuid, üritama raportit sellega veel veidi parandada, aga tegemist on juba päris hea raportiga, aitäh. härra Taylor, palun. aitäh, ma loodan, et minu kõneaeg algab nüüd. eelmise nädala äh, veetsin äh, äh, Edela-Inglismaal, Kagu-Inglismaal, äh, paljud, seal on, kohtusin seal kohalike omavalitsustega, rahvusparkidega, reisikorraldajatega, majutusasutuste esindajatega ja nii edasi ja kolm asja tõusetusid sealt. kolm peamist asja. esimene asi transpordiküsimuse olulisus, et tekitada jätkusuutlik turism ja ma näen, et siin on meil ka peatükk selle kohta. ma arvan, et me peaksime rohkem tegutsema selleks, et kaitsta äh, piirkondi keskkonnamõjude eest, selliseid piirkondi, kuhu inimesed tahavad äh, minna tihtipeale tahavad äh, nad minna sinna nagunii sellepärast, et nad on erilised, nende eriliste omaduste pärast ja me ei taha, et see satuks ohtu äh, raske liikluse tõttu või kohatu keskkonnakasutuse tõttu. teine asi, kokkuhoiuprogramm, programmid, mida ma tean, mitmed liikmesriigid äh, rakendavad hetkel Ühendkuningriigis on toimunud kärped, näiteks metsanduskomisjon, kes hoolitseb Äh, riigimetsade eest, nende eelarvet on vähendatud kakskümmend viis protsenti, äh, ka, ka Kagu-Inglismaa turismiüksuse, nende eelarvet on vähendatud veerandi võrra, näiteks Vaiti saar, väga populaarne lõunaranniku turismisihtmärk, äh, mis elabki turismist, seal on nõukogu just sulgenud kõik kuus turismi infokeskust teine asi, mida need inimesed soovisid, oli eh, lihtsamad eh, märgised, eh, liiklusmärgid ja kõik see, mis on ära toodud osades nelikümmend üks kuni nelikümmend viis. midagi sellist tuleks ette võtta. me ei tohiks kuidagi hakata asendama riiklikust raha, riiklik rahastlikku rahastamist, aga märgised tuleks teile reisikorraldajatele selgemaks tegema. Need vist olidki asjad, mida tahtsin mainida, aitäh. aitäh, härra Taylor, enne kui annan sõna komisjonile, ütlen ise paar sõna esiteks, härra Fidanza, suur tänu teie töö eest, tegemist on suurepärase raportiga, kus on väga sügavuti asjade üle mõeldud. see on nii sügavuti minev raport, et nagu te teate, mina olen nõudnud, et te oma sõnade hulka vähendaksite seal teatud piirangute tõttu, mille parlamendi teenused on meile, teenistused on meile pannud. tahaksin puudutada ühte asja, mida mainis härra Higins, kellel on täiesti õigus meid on alati äh, nimetatud transpordi- ja turismikomisjoniks ühes või teises vormis, aga turismile ei ole me kunagi andnud ähm, sellist äh, olulisust, äh, nagu ta on seda väärinud. peamiselt sellepärast, et meil ei olnud pädevusi ja isegi nüüd, kui Lissaboni leping on meile teatud pädevused andnud, ei ole neid just eriti palju ja see teeb asjad veidi teistsuguseks aga leian, et on oluline, et me annaksime turismile aega oma päevakorras ja töötaksime sellega, sest nagu kõik teised, kõik siin ka ütlesid, härra De Grandes ütles seda selgelt, mitmetes liikmesriikides on tegemist äh, eluliselt olulise tööstusega, mis on nende äh, konkreetsete riikide majanduse selgrooks. nii et äh, tervitan teie poolt tehtud. härra Vitanza kui tohin, siis vaataksin, pakuksin, et vaataksime ka seda, mida teeb siseturukomisjon pakettreiside direktiiviga, nad tahavad meiega siin tihedat koostööd teha ja me oleme juba aastaid nõudnud, et see direktiiv tuleb üle vaadata, sest äh, see direktiiv äh, jõudis meile enne, kui kuuldi midagi härra Oleerist ja Ryanairist, Steliosest ja EasyJetist ja nendest teistest odavlennufirmadest. ja ma arvan, et see ülevaatamine, mis hetkel toimub, on midagi sellist, kuhu ka meie peaksime olema kaasatud. ja viimaseks, ma arvan jah, teil on õigus, äh, te kas kulutate palju aega oma raportis äh, jätkusuutlikul transpordil, äh, Äh, sellele mitmekesistamisele, et meil on need erinevat tüüpi äh, turismiliigid ja tahaksin seda ajaloolise poole pealt äh, veidi tugevdada oma palju armastatud tööstus tagapõhja tõttu. ma armastan seda, aga seda ka sellepärast, aga ka sellepärast, et sellised tööstuse allakäigus olevad piirkonnad saavad samuti endale turiste, mis aitaks neil majanduslikult taastuda suur aitäh selle raporti eest, ootan väga äh, muudatusettepanekuid. komisjon, palun. aitäh äh,, härra esimees, pärast neid äh, äh suurt hulka kommentaare erinevate parlamendisaadikute poolelt äh, tahan tänada raportööri härra Firand Fidanzat tema äärmiselt hea äh, raporti eelnõu eest, mida täna on esitatud ja tahtsin öelda, et komisjonis me juba oleme alustanud äh, enamike äh, nende tegevuste rakendamist, mis seal teatises ära toodud olid. teeme seda täielikult austades seda, mida näeb ette Lissaboni leping tegutsemiseks äh, siin valdkonnas, oleme täiesti teadlikud äh, selles, nendest toetus, täiendus ja koordineerimisülesannetest, mis äh, on paika pandud ja loomulikult me ei edenda mitte mingisugust riikliku seadusandluse harmoniseerimist, see on väga selgelt lepingus ka paika pandud mitte mingisugust sellist äh, ettepanekut äh, me teha ei kavatse. aga oleme valmis ka keskenduma oma äh, keskenduma oma vahendid sellistele algatustele, millel on Euroopa või vähemalt selge riiklik lisaväärtus ja me keskendume ning oleme juba alust- no,, algatanud mitmed nendest algatustest Äh, ICT platvormi osas äh, kuulutame välja hanked äh, platvormideks turismi FKE-dele, anname välja kaardistamispädevuste ja paikapanemises koos Euroopa Nõukogu ja UNESCO-ga tegutseme kultuuripärandi valdkonnas, et edendada paremini Euroopa kultuuripärandit ilma et saaksime ohtu olemasolevad head märgised juba näiteks UNESCO tasandil. töötame kõigi osapooltega, et alt üles lähenemisega paika panna selle, mis oleks Euroopa kvaliteedimärgise lisaväärtus, mida selline märgis saaks pakkuda, üritame paika panna, kuidas Euroopa kvaliteedimärgis saaks täiendada ja toetada juba neid teisi märgiseid, mis on olemas riiklikul tasandil, et panna paika ühtsed kriteeriumid, kahe päeva pärast toimub äh, selles küsimuses siin Brüsselis töörühm, äh, nagu härra Fidanza ka teab, töötame tihedas koostöös ka Euroopa reisikomisjoniga ning äh, riiklike turismiametitega, et edendada Euroopat mitmekesise sihtmärkide kogumina äh, eriti just tõusvatel turgudel ning üritame arendada ka juba olemasolevat Visit Europe portaali. üritame välja arendada, oleme sellega juba alustanud ja viitan siin äh, pro-, Prepol-, Prepolsi äh, ettepanekule, et oleks Euroopa Liidu harta, mis puudutab äh, vastutustundlikke turismiettevõtteid ja turiste siin on äh, võimalusi äh, selliseks Euroopa-üleseks hartaks, äh, mis põhineks juba olemasolevatel dokumentidel, mis on Euroopa Liidu, WTO tasandil, Euroopa Komisjon võttis kolm aastat tagasi vastu jätkusuutliku turismi dokumendi, mida Euroopa Parlament ka toetus ning erinevates väiksemates sektoraalsetes valdkondades on olemas ka erinevad sellised hartad me oleme paika panemas ka rakenduskava, mida arendati, arutati Maltas eelmisel novembril Euroopa Turismifoorumil. oleme saanud palju panuseid nii Euroopa Liidu liikmesriikidelt kui ka erasektori sidusrühmadelt ja enne lihavõtteid tuleme välja uuendatud kavaga. kõik see võtab arvesse kõigi era- ja avaliku sektori osapoolte panuseid, töötame eh, riiklike asutustega, Euroopa regioonidega, eriti just nendega, kes on kaugemale jõudnud eh, konkurentsivõimelise ja jätkusuutliku turismi edendamisega, jätkame seda tegevust eh, ning kaasa, oleme kaasanud terve osa erasektori osapooli, ametiühingud, tööstus ja nii edasi, võttes arvesse kõik need erinevad sambad, mis on jätkusuutlikul konkurentsivõimel turismil, majandussammas, sotsiaalkeskkonnasambad äh,, ja oleme lisanud siia ka kultuuri ja eetilised dimensioonid. nii et äh, oma vahenditega üritame me teha parimat äh, tihedas koostöös kõigi avaliku erasektori osapooltega ning äh, sidusrühmadega ning olen kindel selle raporti ning diskussiooni põhjal, et parlament samuti meid toetab suuresti nendes tegevustes, aitäh! suur tänu, kas soovid midagi veel lisada, Kallet? suur tänu, härra esimees. ma teen väga lühidalt. kõigepealt sooviksin tänada kõiki kolleegi nende äh, toetuse ja väga huvitavate sõnavõttude eest. väga kiiresti veel paari punkti kohta. jah, mis puudutab nüüd seda tonti, mis on tekkinud paljude kolleegide peas nimelt, et äh, see lähimuspõhimõtte rikkumise tont. võib-olla me peame seda natukene teisiti rakendama. Need punktid, need artiklid, mida ma olen siin maininud, äh, ei nõua sugugi, et me lähimuspõhimõtet rikuksime tekst peab jääma lepingu antud pädevuste raamesse. ja ka komisjon ei ole neid piire ületanud, sellepärast et kõik ju jagavad neid põhimõtteid ja nii ka mina. siin on viidatud vaid äh, direktiivile ja määrustele, mis on alles kavandamisel ja mina raportöörina loomulikult äh, üritan tagada seda, et siin tekstis mitte kuskil ei äh, rikutaks lähimuspõhimõtet, me äh, pööran tähelepanu ainult sellele, et mõningaid äh, dokumente tuleks kaasajastada, me teame, et ka pakettreiside direktiivi tuleb uuesti üle vaadata, seda kaasajastada ja siin ei ole tegu mitte mingisuguse uusavastusega. et teine teema, see puudutab maksustamist. ühenduse organid tegelevad praegu maksustamise küsimusega ning seda ka erinevates institutsioonides arutatakse, et võib-olla peaks ka turismivaldkonna kaasama sellesse arutellu. ja siin on pisut rikutud justkui tabu ja nii kodanikud kui ka institutsioonid ähm, räägivad maksupoliitikast ja mitte keegi ei soovi siin mingisuguseid ettekirjutusi teha, aga siin on tekkinud paradoks, et kui me räägime kvaliteedist ja turvalisusest selliste teemade korral, siis me oleme silmitsi ka tarbijate olukorraga, ametiühingute nõudmistega. ja nemad nõuavad, et, et igal pool oleksid näiteks samasugused tuleohutuse standardid ja selles tekstis, mida, mille mina olen esitanud, äh, leiate te samuti sama elemendi. aga siin on tegu vabatahtliku rakendamisega, ühiste kriteeriumite vabatahtliku rakendamisega, mitte kuskil siin tekstis te ei leia siin äh, püüet hakata uut määrust või uut direktiivi välja töötama, et siin liikmesriikidele hakata midagi ette kirjutama, mida nad peavad siis rakendama hakkama. ja seetõttu ma leian, et ma olen siin üritanud põhjalikult mitte rikkuda lähemuspõhimõtted. ma olen ainult vaadanud, äh, milliseid võimalusi Lissaboni leping meile annab ja see puudutab koordineerimismeetmeid. ja nüüd edasi, mis puudutab äh, regioonidevahelisi projekte ja äh, turism kui äh, kasvufaktor ähm, regioonide jaoks, kolleegid ka mainisid seda, ma ainult toetan seda ideed ja sellest on ka mõningad lõiked siin tekstis sees, aga kui teil on konkreetseid ettepanekuid, siis loomulikult mul ei ole mingit probleemi ka nende ettepanekute arvestamisega üks huvitav punkt tuli siin sõnavõttudes veel välja. see käsitleb siis kindlaid andmeid ähm, komisjonilt, nimelt äh, ajakava, kuidas erinevaid meetmeid äh, sisse viiakse. ja ma olen avatud sellisele ettepanekule aga ma tean, kui piiratud on äh, inimressursid, millega komisjon selles valdkonnas peab töötama. seal on olemas turismireferaat ja seal on ka erinevad ametnikud äh, tööl selle teemaga, aga nende hulk on piiratud, nii et me peame siin ikkagi prioriteedid paika panema ja me ei soovi siin loomulikult komisjonile hakata midagi ette kirjutama ja me ei soovi ka hakata komisjonile mingisuguseid tähtaegu ette kirjutama selle kohta, kui kiiresti nad peavad midagi saavutama, kas kolm, kuus, kümme kuud, sellepärast et komisjon peaks, peab ikkagi arvestama ka oma inimressursiga eesmärkide saavutamisel. kolleeg Prepolsi märkuste juurde. ta rääkis, et me võime siin pürgida uue määruse poole, jah, ma olen äh, sellele ideele avatud. me oleme rääkinud ka reisijate õigustest ja me toetasime ka ühisteksti, kuhu me saaksime kõik need õigused kaasata, aga ma kardan, et et me hakkame, et me ei peaks siin hakkama liialt killustama seda valdkonda, sellepärast et meil on olemas näiteks Kalipso kohta tekst, samuti on meil äh, olemas dokument, mis käsitleb piiratud liikuvusega mm, inimeste õigusi, nii et me peame vaatama, mis on juba olemasolevates dokumentides kirjas. nüüd see digitaalne tarneahel. on juba olemas vastavaid tegevusi, see on olemas ka näiteks Small Business Act, Actis mainitud. see on äh, seotud transpordi, logistikaga ka äh, moetööstusega, nii et ka selle ideega me saame edasi töötada ka eesmärgiga, et me saaksime äh, seda tegevust laiendada ka turismisektorile. nüüd viimane punkt. transpordivahendid ja juurdepääsetavus. siin ma olen teie ideedele väga avatud siin, kus me räägime turismist ja mm, transpordivahenditest, siis siin on vaja loomulikult parandusi teha ja transpordikomisjoni liikmed saavad loomulikult just selles valdkonnas kindlasti äh, seda raportit veelgi parendada, eriti mis puudutab juurdepääsetavuse küsimust. ja loomulikult ma tänan teid koostöö eest ja ma olen valmis ära ootama ka kõik teie ettepanekud, aitäh! suur tänu, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kaheksas märts, need muudatusettepanekud vaadatakse üle aprillis, hääletus meie komisjonis toimub maikuus ja täiskogus tuleb see arvatavasti kas juunis või juulikuus. nii et teie esimene tähtaeg on kaheksas märts, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. nii, suur tänu ja nüüd läheme järgmise raporti juurde. proua Prepuls jah, ma tegelikult soovisin küsida ajakava kohta, et kuna tegu on kaheksanda märtsiga, siis kaheksandal märtsil me oleme esimest päeva Strasbourgis. ja kui see on nüüd muudatusettepanekute esitamise tähtaeg, siis, siis sel nädalal väliskomisjonis on meil ka väga oluline koosolek, kus on ka Vahemere delegatsioon ja seetõttu meil on äärmiselt keeruline meil on äärmiselt keeruline kaheksandaks märtsiks äh, oma muudatusettepanekud esitada, et võib-olla me saame need esit-, selle esitamistähtaja edasi lükata Strasbourgi lõpuks või siis neljateistkümnendale märtsi peale. härra esimees, jah, kui, kui te olete nõus, siis me võime seda e-, muudatusettepanekute ehitamistähtaega lükata edasi kümnendale märtsile, see on siis Strasbourgi äh, sessiooni lõpp probleem on lihtsalt selles, et äh, me peame selle õigeaegselt ka tõlkesse andma. me peame seetõttu tähtajast kinni pidama. vaatan raportööri poole, kas te olete nõus sellega, et äh, muudatuse esitamise tähtaeg on kümnes märts? selge, siis kümnes märts on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. kümnes märts järgmine päevakorrapunkt on Euroopa turismistatistikas, see on minu omba enda raport ja ma lihtsalt soovisin kasutada äh, võimalust, et rääkida komisjonile ka, mis toimus meie nõukoguga toimunud äh, arutelul. me oleme seal äh, statistilist informatsiooni koge-, kogumist ja selle raamistiku natukene üle vaadanud mina ja Belgia eesistuja esindaja rääkisime sellest eelmise aasta lõpus ja kaheteistkümnendal jaanuaril toimus ka trialoogi ning siinkohal ma sooviksin tänada äh, härra Ushiyasut äh, ja ka teist kahte kolleegi osalemas sellel trialoogil. ja ma ütleksin, et arutelu Äh, tulemused olid vägagi rahuldavad, kahe meie kahekümne kaheksast ettepanekust kakskümmend kolm osaliselt või täielikult kaasati teksti ning see puudutab siis komisjoni pädevuste piiramist, see puudutab ka äh, erinev, mõningaid definitsioone, eriti mis puudutab uut äh, lisa siis siia on sisse toodud ka uus äh, lisa äh, äh, ja see puudutab ühepäevalisi ööbimisi, samuti meil on ette nähtud pilootprojekti läbiviimine. samuti võeti vastu parlamendi ettepanekud mis puudutab nende statistiliste andmete kogumist, mis näitab turismi mõju keskkonnale. samuti on, äh, toetati mõningaid muutusi lisadele, näiteks äh, toitlustustasukohtade, vabandust, toitlustuskohtade äh, kulusid nõukogu töörühm ka kinnitas kolmandal veebruaril selle kohtumise tulemusi ning te leiate selle esialgse teksti ka oma dokumentides. ainus lahtine küsimus, mis meil on jäänud, on statistiliste andmete kaasamis, kaasamine et statistiliste andmete hulka kaasataks ka Ähm, liikumispuudega inimeste ähm, äh, reisi, reisiandmed. ja nagu me aru oleme saanud, siis kahekümne viiendal veebruaril toimunud äh, nõukogu töörühma koosolekul äh, arutelu oli väga edukas, ma ei ole küll piisavalt infot kuulnud, kuid äh, ma loodan, et nad jõudsid edasi lisa ühes mainitud äh, liikumispuudega inimeste äh, vastava statistiliste andmete lisamisega. kui nüüd läks nii, nagu me soovisime, siis ma usun, et see arutelu on olnud vägagi edukas parlamendi jaoks. ja me loodame, et sisse viiakse ka siis ähm, piiratud liikuvusega inimeste aspekt. Koreper kinnitab äh, märtsi alguses selle äh, arutelude tulemuse ning ma olen kindel, et märtsi teisel äh, täiskogu sessioonil me saame selle teksti ka vastu võtta ja kui mingisuguseid äh, vastuväiteid ei esitata, siis, siis ma usun, et ka meie komisjon võib selle teksti vastu võtta ja seetõttu ma tänaksin veel kord variraportööre, kes olid äh, väga suureks toeks äh, trialoogi kohtumisel nõukoguga niisiis, äh, nii palju selle raporti kohta ja mul on vaja ainult teie kinnitust, et me saame minna edasi sellisel menetlusega, nagu ma olen välja pakkunud, aitäh. Ben poco quello che lei ha correttamente riportato. jah, te olete siin õigesti need küsimused esile toonud. me oleme paika pannud prioriteedid läbirääkimisteks äh, nõukoguga ja tegime seda üheskoos ning jõudsime ühisele nimetajale kõikides põhilistes küsimustes. teatud strateegiate valik on jäetud tavamenetlusele, näiteks pilootprojektide läbiviimine ning ühepäevakülastuste definitsioon on tänu meie tööle Äh, lisatud õigesti dokumenti ning paremini täpsustatud. üks küsimus, mis veel jääb, on, puudutab piiratud liikumisvõimega inimesi ning viimasel töörühma kohtumisel räägiti sellest ja loodetavasti leiab see ka kinnitust. Need meie komisjoni prioriteedid peavad peegelduma ka nõukogu lõppdokumendis ning me toetame ka seda seisukohta ning loodetavasti lähevad need selles suunas. härra Užias või härra Taylor, palun. aitäh, härra esimees. ma ei saanud lasta võimalusel mööda minna ilma ütlemata, milline on olukord, mis puudutab piiratud liikumisvõimega inimesi. see oli üks küsimusi, mida me pidasime väga oluliseks, seega on mul väga hea meel, et see on siin kaasatud. ja me võitlesime selle nimel. Euroopa Komisjoni nimel härra Mont-, de Monto. aitäh, raportöör ma olen täiesti nõus, et trioloogi kohtumine oli väga edukas kõigile osapooltele ning mul on hea ka meel, et ka parlament sellega rahule jäi. Teil on õigus, et jah, lahtiseks on jäänud piiratud liikumisvõimega inimeste küsimus, me üritame nõukogule selgeks teha, et äh, parlament äh, siinkohal oma seisukohta ei äh, muuda, eesistuja on seda mõistnud. kahekümne viiendal ei olnud töörühma kohtumist, vaid eesistuja viis läbi kirjaliku konsultatsiooni delegatsioonidega ning eelmiseks reedeks äh, oleks nad pidanud liikmesriikide kompromissettepanekute vastuvõtu saama. ning ähm, mis puudutab äh, siis ähm, tubade arv ähm, majutusasutustes piiratud liikumisvõimega inimesega ja me ootame neid tulemusi meie õigustalitlus palus mainida järgmist küsimust, mis puudutab uut komitoloogia protseduuri, kuid ma arvan, et me oleme kirjalikult juba selle seisukoha edastanud komisjonile, aitäh. me siis ootame ära, mida nõukogu meile saadab ja siis ründame seda suur tänu, järgmine päevakorrapunkt on härra Kochi raport Euroopa liiklusohutuse vallas. Tiiter, kas te sooviksite oma raportit esitleda? suur tänu, härra esimees, lugupeetud, lugupeetud kolleegid, mis oleks turism ilma mobiilsuseta, see oleks täiesti võimatu ja mis oleks äh, transport ilma turvalisuseta ja ohutuseta, see oleks ka täiesti mõeldamatu ja seetõttu need kaks raportit sobivad väga hästi kokku. Äh, minu raportis soovitakse siis aastani kaks tuhat kakskümmend äh, ette võtta liiklusohutuse äh, meetmeid ja mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka siin me soovime anda äh, stiimuleid ka kohalikele äh, omavalitsustele ja me soovime ka meie maanteid veelgi turvalisu-, turvalisemaks muutuda ja kõikidele äh, liikluse osalejatele ja siinkohal ma rõhutan, seda ei ole kõik uus äh, mõned meetmed on äh, seotud ka kolmanda ähm, raamprogrammiga ja ka härra Pederseni raportiga, mis on paraku unustusse vajan-, vajunud. siin on tegu ka jagatud pädevustega, siin on ähm, valdkondi, kus on Euroopa Liit äh, ja teisi valdkondi, kus on äh, liikmesriigid, äh, piirkonnad, kohalikud omavalitsused pädevad ja on ka neid valdkondi, kus äh, on pädevad äh, liikluses osalejad ise. jah, loomulikult liikluses osalejatel on õigus äh, heale infole, kommunikatsioonile, turvalisele infrastruktuurile, kuid neil on ka oma kohustused, mida ma sooviksin siin rõhutada. Nemad võtavad enda ja teiste eest vastutuse üle, kui nad liikluses osalevad, kas siis sõidukiga või ilma selleta ja tihti nad ei ole teadlikud oma vastutusest. nüüd äh, teine väljakutse põhineb äh, sellel põhimõttel, et me oleme viimastel aastakümnetel väga palju saavutanud. just eelmisel reedel äh, Saksamaa televisioonis näidati ka, mil määral on liiklusohvrite hulk vähenenud ning seal toodi välja, et sellest ajast peale, kui statistikat hakati koge-, koguma, siis nüüd on ähm, näha, et liiklusohvrite ähm, määr on langenud kõige madalamale ta-, tasandile. on väga palju eeskirju, seadussätteid, äh, soovitusi äh, äh, liiklusvaldkonnas. aga kui need oleksid ometigi ka teada-tuntud ja kui neist ka kinni peetaks, kui üld-, kui üldse teadlikustataks seda riski, mis on seotud liikluses osalemisega ja ka ja te, teadvustataks ka seda riski, mis on seotud eelkõige mm, piiratud liik-, liikumisvõimelisusega isikutel, siis oleks me juba palju edasi jõudnud. me jääme jääma praktiliseks oma lähenemises. loomulikult, mis puudutab meie äh, nulltolerantsi lähenemist, siis see on oluline. me peame siin vaatama, milline on meie liiklusinfrastruktuuri väljaehitatus ähm, ja varustatus, samuti me peame vaatama, millised on olemas kontrollimeetmed, aga kas me võime kõiki neid alasid hakata ähm, reguleerima ja koordineerima? ei. nii eraisikute kui ka avaliku sektori ähm, finants vahendeid tuleb väga tõhusalt kasutada. me soovime meie teadus-arendusvõimekust äh, kasutada, aga siinkohal me ei tohi tähelepanuta jätta ka keskkonna aspekti. samuti ei soovi me piirata üksikisikute liikuvust ega ka meie ettevõtete liikuvust ja seetõttu meil on vaja vaadata, kuidas me saame liiklusohutust parendada ja siin äh, säilitada nii vastutustunne kui ka, äh, kui ka vaade tulevikku, siinkohal ma sooviksin tänada oma variraportööre, kellega ma olen juba mitu korda koos ähm, arutanud, soovin tänada neid nende ideede, ettepanekute eest kuigi kõik, mitte kõik nende ettepanekud äh, selgelt minu raportis ei väljendu, soovin tänada ka komisjoni sekretariaati, ka proua, äh, eriti oma assistenti proua Kraud, kes aitas nende väga paljude ettepanekute äh, läbitöötamisel minu raporti kõige olulisemas osas on põhialused, eetilised aspektid, samuti olemasoleva seadusandluse ülevaade ja neljandaks olen ma välja töötanud siis kuus tegutsemisvälja, kus me peaksime rohkem tähelepanu pöörama. minu raporti tuumik osa on seotud äh, sellega, et ma kutsun komisjoni üles oma äh, raportit edasi töötama, edasi välja töötama vastavaks meetmete paketiks ja juba selle aasta lõpuks. oluline on tõhusad, tõhus, jätkusuutlik, turvaline äh, liiklus. siin on vaja ka komisjonisiseselt äh, tegevusi koordineerida. teiseks, ma ootan, et äh, see vajalike meetmete arvukus, mida, millega peavad tegelema nii liikmesriigid kui ka erinevad ametkonnad äh, äh peavad võtma, et nad, et need tegevused oleks koordina-, koordineeritud ja siin peaks vastutuse võtma endale just Euroopa Komisjon. nüüd meetmete arvukus ja mitmekesisus, äh, siin tuleks keskenduda Ähm, eesmärkidele ja see on kõige olulisemaks eesmärgiks äh, liikluses hukkunute arvu hulga vähenemine ja ka eluohtlikult vigastada saanute arvu vähendamine. olulised on ka ühised mõisted ja ka võrreldavad ähm, andmed, mida, mis peavad olema juurdepääsetavad, aga siinkohal tuleb arvestada ka andmekaitse eeskirjadega. me peame ka oma eesmärkide puhul äh, vaatama kaugemale aastast kaks tuhat kakskümmend, meil on vaja ka äh, lähtuda nii-öelda null arusaamast ehk siis äh, liiklusohvreid hulk oleks null. ma keskendun siin ka koolitusele oht, ohtude teadvustamisele ja ka liikluses osalejate koolitusele, eriti just ohtude osas. ja ma arvan, et neid eesmärke me saame saavutada just tänu kampaaniate läbiviimisele ja teistele sarnastele meetmetele. teiseks, edasises äh, harmoneerimisest, mis puudutab ähm, liikluseeskirju, siis me peame ka Euroopa majanduse edasiarendamisel arvestama Euroopa ähm, turvalise äh, transpordi arenguga. samuti me peame aitama liikluses osalejatel ka varaselt, juba varases faasis ohte ära tunda ja ka vastavalt käituda. turvalised sõidukid on samuti olulised turvalise äh, liikluse tagamiseks. samuti on olulised äh, uued meetmed äh, sõidukite puhul, näiteks turvalised elektriautod, siin on oluline ka nende tarvikute ja varuosade väljatootmine ning olulised on ka äh, ähm, infrastruktuurid, turvaliste infrastruktuuride väljatöötamine. samuti on vaja meie teed välja ehitada selliselt, et äh, ka päästeteenust, teenistustel, kui peaks vaja olema, on äh, tagatud kiire juurdepääs õnnetuskohale. samuti on vaja ähm, tarku infrastruktuure ja infosüsteeme selleks, et ähm, et saata, et anda liikluses osalejatele piisavat infot maanteel toimuva kohta. kuuendaks. nõrgemate liikluses osalejate jaoks tuleb eriti tähelepanu pöörata, näiteks see puudutab siis ähm, jalgrattureid, lapsi, samuti ka äh, piiratud liikumisvõimega inimesi nüüd äh, paraku olen ma ületanud juba praegu tekstile äh, äh, esitatud piirangud ja seetõttu ma olen teinud ka ise mõningad muudatusettepanekud omaenda raporti kohta, aga ma te, kutsun ka üles teid kõiki muudatusettepanekuid esitama, et ma olen kindel, et me saame üheskoos palju tööd ära teha mis puudutab äh, muudatusettepanekuid, äh, hoiatus äh, vestide, rehvide, mootorrataste kohta teatavaid liiklusohutuskampaaniaid ja ka nii-öelda pilootpiirkondade ka välja koostöö tegemine, siis ma olen kõikidele nendele ettepanekutele avatud, suur tänu! Okay, the... aitäh, härra Koch. ma mõistan, kui äh, keeruliseks teevad äh, mahupiirangud selle töö. ja mul on väga kahju, et pidin teid piirama ning sama kehtib ka härra Fidenza, Fidenza puhul. tegemist on parlamendi protseduuridega, mis mind sunnivad seda jälgima variraportöörid, sotsiaaldemokraatide nime härra Al-Kadrai. kolm kuni neli minutit, palun. Äh, teen, olen siin täna kolleegi asemel, kuid sooviksin alustada raportööri tänamisega. tegemist on väga olulise raportiga, see on kindel tegemist on teemaga, mis mõjutab meid kõiki. head poliitikad võivad viia väga paljude surmade ärahoidmiseni igal aastal. seepärast on tegemist äh, selle väga olulise teemaga. see annab meile hea võimaluse mõelda, mida on vaja Euroopa tasandil äh, lahendada ja mida ei peaks Euroopa tasandil lahendama. räägiti siin äh, rehvidest, talverehvidest kas peab kasutama neid, mis puudutab seda? milline on olukord Maltal ja Saksamaal, olukord on erinev, ehk me ise peaks siinkohal survet avaldama, mis puudutab kiiruspiiranguid, teatud piirkondades on asustustihedus äh, suurem, äh, teises kohas väiksem, kõik, kõigil ei saa samu nõudmisi esitada. kuid teatud valdkondades on vaja Euroopa laiust lähenemist, näiteks mis puudutab äh, autojuhte, äh, kutselisi autojuhte, selles küsimuses peab, peame me üheskoos tegutsema, siin oli juttu ka alkolukkudest. mul ei oleks selle vastu midagi. kiirusepiirangute puhul sa-, samuti kontrollisüsteemid, me oleme neid äh, nõudnud juba veoautode puhul, kuid ma arvan, et neid peaks kasutama ka kaubaautode puhul. rääkisime süsinikdioksiidi heitmetest, siis arvasime, et äh, see on väga oluline teema, kuid äh, täiskogul hääletati selle vastu. võib-olla peaksime selle siia raportisse lisama, võib-olla oleks see edukam, kui me vaataksime neid piirangusüsteeme siin me peame vaatama praktilisi küsimusi, meil on siin mitmeid probleeme. ühenduse eesmärgid, mis puudutavad äh, definitsioone, kontrolle, seiremehhanisme, kõik need tehnilised, need on tehnilised küsimused, kuid neil võivad olla olulisi ja laiaulatuslikke tagajärgi ja meil peab olema ühine lähtesüsteem defineerimise puhul ja ühtlustamine võib olla siinkohal hea Ehm, teeohutuse koordineerimine on kasulik, kuid me peame jällegi täpselt teadma, mida me silmas peame, kas äh, koordinaatorid ähm, komisjonis, Euroopa Komisjonis või, või siis kas me räägime siin ühest inimesest ühes valdkonnas või on tegemist kellegiga, kes äh, töötab liikmesriigis, ma ei tea, milline see olukord, kuidas see peaks täpselt välja nägema, kuid põhimõtteliselt on hea mõttega, kui meil oleks Euroopa teeohutuse koordinaator. koolitusküsimused, äh, meil võiks selles vallas olla mõningaid direktiive, teatud kategooriad, äh, liiklejad, äh, lapsed, ratturid laste puhul ähm, rääkisite neljateistkümneaastastest, kas me peaks, äh, kuni neljateistkümneaastastest, kas me peaks kõiki lapsi siinkohal katma, et mis see vanus siin oluline on? sõidukite puhul jah, me peame vaatama innovaatilisi lahendusi, elektriautosid ning äh, intelligentseid ähm, mehhanisme, vaid, mitte vaid elektriautosid, vaid ka teisi küsimusi Alde nimel, palun. suur tänu, esimees. mina samuti sooviksin kõigepealt äh, kolleegi tänada ähm, härra Kochi ähm, raporti eest, selle eest, et ta arvestas meie tähelepanekuid ja väga hea koostöö eest samuti soovin tänada, et ka meil, me jagame seda frustratsiooni, et kõike ei olnud võimalik siia dokumenti kaasata, mida me soovisime. ma ei hakka kordama juba varem öeldut, eriti seda, mis puudutab kuid räägin sellest, mis puudutab meie põhieesmärki, me soovime vähendada liiklussurmade arvu poole võrra nagu on öeldud, siis me peame arvestama ka vigastatute hulka. see on väga oluline statistiline näitaja. ja näitajad on liikmesriigiti väga erinevad. ma olen väga rahul kolleegi täpsusega, kus ta viitab koolitusele ja elukestvale õppele ja vana, vananevas Euroopas siin on ka ettepanekuid, mis ähm, arvestavad äh, noorukite äh, küsimust, nende koolitamist, näiteks neljateist-viieteistaastaseid, et nende teadlikkust tõsta. ning samuti jagan seda veendumust, et ähm, oluline on äh, süvitsi tegeleda destruktuuri ähm, arendamisega ja kuid ähm, nüüd viitaksin mõnele punktile, millega oleks vaja süvitsi tegeleda või vähemalt neid lisada siia raportile. pean silmas ähm, piiriüleste ähm, trahvide ühtlustamist, liiklusmärkide ühtlustamist, sest on räägitud, see on küll hea uudis kuid hetkel ei viidata siin äh, dokumendis äh, trahvide ühtlustamisele ehk siis äh, rikkumiste karistustele. kuni meil selline ühtlustamine on, siis ma arvan, et me ei saa eriti mm, teeohutust suure, liiklusohutust suurendada, sest liiga oluline on just see, millised on need karistused liiklejatele eeskirjade rikkumisel. ning komisjon mainis seda jaanuaris oma dokumendis, kuid ma arvan, et meie peaksime ka selle siin välja tooma. ühtlustamine on Euroopa Liidu oluline põhimõte. meil on praegu hea võimalus paremini organiseerida maksimum äh, alkoholi veresisal-, äh, alkoholimäära ühtlustamisele, praegu on liiga suured erinevused. ma ei ole kindel, mis see protsent just on, kuid väga paljud õnnetusi põhjustavad just sellised ähm, alkoholi ja narkootikumide väärkasutamised ja ma arvan, et me peaksime võib-olla ähm, seda vähendama või eriti just noorte puhul, kes alles õpivad liiklumiskäitumist. mis puudutab tehnoloogia kasutamist liiklusohutuse tõstmiseks, see on väga huvitav mõte. võib-olla peaksime ka Galileod tulevikus ära kasutama selleks, et informatsiooni koguda ja reaalajas neid andmeid edastada mitmed teised küsimused on ka väga head, ma ei tea, mis puudu-, seda, mis puudutab intelliks-, intelligentseid kiiruse kontrollisüsteeme, ma ei tea, kas neid on võimalik kuidagi aeg-ajalt mõjutada, kas need oleksid töökindlad? peaksime peaks olema sellised sildid, mainiti siin silte, mis näitavad, et on intelligentsed kiirusekontrollisüsteemid, mul ei ole palju aega, kuid eeldan, et meil oleks vaja mm, trahvide ühtlustamist ja teatud raskeveotite küsimuses äh, edasi tööd teha, kuid mul ei ole siin palju aega. aitäh, härra esimees, järgmine kõneleja, palun. jah, meil on aega muudatusettepanekuid teha, me peame arvestama millised on äh, surmade ja vigastuste mõjud, me peaksime rohkem äh, multimodaalsusele viitama. variraporteeride kohtumisel äh, tegin ma mitmeid ettepanekuid. tundub, et me vaatame seda olukorda praegu valest vaatenurgast, me räägime liiklusohutusest ja teen siin pausi, sest liiklusohutus tähendab ohutut liiklust. küsimus ei ole selles, mitu tuhat inimest eelmisel aastal surma sai, et vähendame seda mingi arvu võrra. härra Koh küsis, kas me tahame rakendada nullarusaama ning mina küsin, kas me tahame arvestada sellega, et liikmesriikides sureb tuhandeid inimesi liikluses, ma ei usu seda, et me seda tahame, meil on vaja suuremaid ambitsioone ja suuremat polist-, poliitilist tahet ning öelda, et see ei ole vastuvõetav. see on, sellel on väga suured majanduslikud tagajärjed meie ühiskonnale, me peaksime palju järjekindlamalt seda siinkohal välja tooma ning mina teeksin omalt poolt mitmeid muudatusettepanekuid ning soovitan järele mõelda selle üle, mida ma ütlesin. jah, kas kaheksateist tuhat äh, inimest või su-, surma liikluses on aktsepteeritav või mitte, mina ei usu, et on. aitäh, härra Bradborn, palun äh, neli minutit. suur tänu, esimees. tunnen sümpaatiat härra Kohi pingutustele, kuid äh, kuid äh, kahjuks on, on, oleme me olukorras, milleni ma arvasin, et me jõuame. jah, me kõik soovime liiklusohutust äh, suurendada. kas äh, seda peab tegema, kas meil on võimalik seda Euroopa Liidu tasandil teha? mina, nagu mitmed kolleegid teavad leian, et tegemist on põhiliselt liikmesriikide piirkondlike omavalitsuste pädevusega, mitte Euroopa Liidu pädevusega, seega tahaksin teha paar kommentaari konkreetsetes valdkondades, millest, mis tõstatuvad härra Kochi raportis. mõned kolleegid on osasid neist juba maininud, räägitakse elukestvast õppest. mina olen üle neljakümne aasta autot juhtinud, ma õpin iga päev iga kord, kui ma autosse istun, õpin ma. mul ei ole vaja, et keegi ütleb, et ma pean äh, iga teatud aja jooksul äh, uuesti eksamit tegema, kuid sellis, sellist viidet võib siit raportist näha. kõik, kes autot juhivad, teavad, et äh, liiklusolukord muutub aja jooksul, infrastruktuur muutub ja me kohaneme sellega, meil ei ole vaja selleks mingisugust regulatsiooni veel mainib härra Koch äh, alkolukke. ma ei tea, kas ta teeb ettepaneku, et need peaksid olema kõikidel autodel või kas me oleme mõelnud, mi-, mida see kõik maksma läheb? väga hea alkolukk on äh, auto kindlustus, sest kui, äh, kui neid nõudmisi rikkuda, siis ei ole võimalik liikluskindlustuselt probleemi korral äh, tasu saada. me räägime siin väga paljudest regulatsioonidest, äh, liiklusmärkide ühtlustamisest. ma ei tea, mida härra Koch siin silmas peab, ma eeldan, et ta ei looda, et Suurbritannia muudab äh, miilid kilomeetriteks, jah, palju õnne tal selle soovi puhul. kogu liikluse eesmärk, liiklusmärkide ühtlustamise põhimõte on naeruväärne ma olen rääkinud oma valimispiirkonnas kohalike omavalitsustega, meil on nii palju liiklusmärke, mis tekitavad äh, liiklejatele segadust. ma arvan, et meil ei ole vaja neid veelgi enam segadusse ajada. teised alad me räägime siin Euroopa Liidu koordinaatorist, veel üks bürokraat ja mis on tema ülesanne? andmete kogumine, milleks me neid andmeid kasutame. räägime suuremast bürokraatiast, ajakulust ja rahakulust hetkel, kui kõik peavad oma kulusid kokku tõmbama. ja siin me räägime, et meil on vaja Euroopa tasandil rohkem raha kasutada. intelligentsed kiirusekontrollisüsteemid, mis asjad need veel on? kas me peame silmas teatud piirangusüsteeme, mina ei äh, hääletaks selle poolt äh, ühelegi erasõidukile, see on iga üksikisiku ja liikmesriigi pädevuses või peame me silmas siin mingeid seireid, mainiti Galileot ning sellega ma ei saaks küll nõus olla. ja lõpetaksin järgnevaga. me oleme siin ühe võimaluse käest la-, lasknud proua Greensberg ütles varem ja ma arvan, et tal oli õigus, kui ta ütles, et me peame vaatama piiriülist jõustamist. paar kuud tagasi aga nägime, et see tegeleb vaid äh, pisirikkumistega. mina oleksin selle poolt, kui see tegeleks tõsiste korrarikkumistega, hetkel hetkel on äh, on rahvusvahelisel tasandil sellega väga palju probleeme ja mitmed jätavad trahvid maksmata. esimees, meil oleks vaja sellises raportis mitte nõuda uusi regulatiivseid meetmeid, vaid meil on vaja häid tavu. ja ma arvan, et me peaksime eh, seda raportit vähendama tunduvalt ja teen selles suhtes mitmeid ettepanekuid. aitäh, härra Bradburn! ja see ei olnud mulle väga šokeeriv, mis te ütlesite, proua Ranner, palun. suur tänu, härra esimees, kõigepealt härra kolleeg Koch, tänan selle raporti eest, ma usun, et äh, see teema on äärmiselt oluline. ja see, mis on natukene vähem olulisem, siin tuleb ära, ära jätta, et kindlasti on väga keeruline siin otsustada, mis on vähem oluline, mis on rohkem oluline ja kui see raport on tõhus, siis see kindlasti avaldab ka mõju. me peame üritama äh, liiklusohutust paremini koordineerida äh, Euroopa Liidu äh, koordineerimismeetmega. meil oleks vaja näiteks ka vastavaid liiklusmärke, mis näitavad, kuidas, et kas tegu on ähm, kiirteele sõiduga või mahasõiduga, et me teame, et need märgid on väga erinevad liikmesriigiti, et kui me saaksime need liiklusmärgid ütlustada liik-, liikmesriigiti, oleks see väga positiivne. samuti liikluseeskirjad ähm, liikmesriikides ei ole harmoniseeritud ja me saaksime olukorda siin parandada. näiteks on täiesti erinevad äh, standardid äh, maanteetranspordis äh, veoautodele. me peame kontrolle tugevdama. see on ka meie koordinaatori üks vanu nõudmisi juba. ja ma arvan, et ilma kontrollita me ei saa ja kontrollid saavad kindlasti aset leida ka piirkondlikult, neid saab piirkondlikul tasandil teha ja see võiks olla ka selle raporti üheks suunaks, aitäh. Thank you, Mr Ba. <clears throat> ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, ich möchte auch suur tänu, ka mina sooviksin kolleeg Kochi tänada tema raporti projekti eest. see lähenemine on väga hea, nagu juba öeldud, on meil siin tegu kahekordse spagaadiga, nimelt et me peame siin äh, need erinevused äh, liikmesriigiti, mis puudutab ka erinevusi äh, liikluseeskirjades, mina tulen väga väikesest riigist ja sõidan pidevalt üle riigipiiride ning ma näen, et mitmekesisus ei valitse mitte ainult liiklusmärkides, vaid ka selles, kuidas on ehituspiirkonnad äh, märgistatud, nii et siin on tõesti väga palju takistusi ja tõrkeid, mis tuleb ületada nüüd, mis puudutab äh, liikluseeskirju, nende harmoniseerimist ja ka äh, liikuvuse, mobiilsuse osas me peame tõesti spagaadiga hakkama saama. sest et kui asi tabab meid endeid, siis äh, me näeme alles, kui keeruline olukord on. nüüd see null arusaam, ma tervitan seda lähenemist, aga me oleme ise siin ühe vastuolu sisse ehitanud, nimelt mis puudutab kuni neljateistaastaste hukkunud laste arvu osas, et kuuskümmend protsenti eluohtlikult vigastused saanute arvu neli, neljakümne protsendi võrra, et kui me hakkame siin rääkima protsentidest, siis see on vastuolus meie null arusaamaga eriti sooviksin ma toetada äh, elukestvat äh, lähe-, äh, õpet. me oleme, paljud meist on autojuhid. ja mulle küll ei meeldi pidevalt kuulata teiste loengut, aga sellegipoolest me teame, ma tean, kui oluline see koolitus on, eriti just mis puudutab kutselisi autojuhte, see on nende jaoks oluline, see on oluline ka liiklusohutuse parandamise jaoks ma arvan, et varem või hiljem ähm, teeb äh, kolleeg Koch kindlasti ka ettepaneku Euroopa Liidu vastava ähm, vaatluskeskuse sisseviimiseks ja ka vastava koordinaatori ametisse nimetamiseks, nii et kindlasti meil tuleb ka varem või hiljem agentuur, mis tegeleb liikles, liiklusohutusega, nii et ma tean, et siin on tegu vastuoludega, aga see on minu arvamus, aitäh. One person, jah yeah.. Mr Grosch härra Grosch, palun. suur tänu ka mina sooviksin tänada härra Kochi, teen lühidalt. meil on juba teatavaid äh, reg-, regulatsioone, mida me peaksime, peame si-, äh, rakendama, see puudutab koolitust, juhilubade väljastamist, kõik see on seotud äh, liiklusohutusega ja ma arvan, et see, mida me Euroopa tasandil juba oleme reguleerinud, siin me peaksime täpsemalt seda vaatama, kuidas on neid akte rakendatud, jõustatud ja nüüd kontrollid. Need vahendid, mis igal piirkonnal, igal linnal, igal liikmesriigil on, on ähm, kontrollid. me võime tuhat silti üles riputada, aga kui meil ei ole vastavaid kontrolle, siis ei ole sellel mitte mingit mõtet ka kontrollidest me oleme juba tihti rääkinud, me peame nende kvantiteeti suurendama ja kontrollide puhul tuleb üritada ka vastavaid trahve äh, harmoneerida. nüüd äh, mõõtmised. me peame mõõdetavaid eesmärke seadma asi ei ole selles, kas me soovime saada veel kaheksateist tuhat liiklusohvrit, ei, me soovime saada kaheksateist tuhat liiklusohvrit vähem ja me peame rääkima igast liiklusohvrist, iga liiklusohver on seda väärt, et me räägime nende eludest. siin ei ole tegu mingi sõnade mänguga, et ka, et kas me jääme rahukale sellega, kui on kaheksateist tuhat liiklusohvrit, need, kes on äh, liiklusõnnetusse sattunud, teavad, kui tundlik see teema on, me ei pea siin hakkama rääkima sellest poliitiliselt, vaid äh, vaatama seda reaalselt. nüüd, me ei tohi unustada ühte asja, poliitika ei saa üle võtta liikluses osalejate vastutust nii et me peame rõhutama isiklikku vastutust. siin saavad mängida olulist rolli kindlustajad, aga ka liikmesriigid ise. sellest ei piisa, kui me teame, et infrastruktuur, kiirus ja alkohol on need kolm põhiaspekti, mis äh, põhjustavad äh, raskeid liiklusõnnetusi ja kui me nüüd linna või liikmesriigina ei ole selles valdkonnas mitte midagi ette võtnud, siis äh, siin me ei saa öelda, et see on teiste vastutada, ei, nendes küsimustes oleme me ise vastutavad, aga kui homme istub keegi kolme promilliga veres roolis, siis meil ei ole poliitikast mitte mingit kasu, siin on ikkagi see isik ise vastutav ja me peame ka vastavaid meetmeid võtma. ja seetõttu isikute enese äh, vastutus on, äh, peab olema selle raporti keskmes, keegi ei ole siin vabastatud isiklikust vastutusest. suur tänu ja härra Higins! aitäh, härra esimees ja jällegi tahaksin liituda ka teiste kõnelejatega ning tänada härra Kochi selle suurepärase raporti eest. paar märkust, mis puudutab lõiget kakskümmend, mis äh, Äh, tahab, et liikluskoolituses pööratakse rohkem tähelepanu liiklussurmadele. Äh, me peame uuendama tehnoloogiat, me peame, meil on hetkel olukord, et kui te istute autosse ja teil ei ole rihma peal, siis äh, hakkab see kohe piiksuma, kui reisijal ei ole seda rihma peal, siis hakkab kohe piiksuma, piiksuma. ma arvan, et me peame laiendama sellist rõhutust tehnoloogiale Äh, oma äh, nutitelefonidega saame me ju otse äh, minna internetti, tekstisõnumite saatmine sõidu ajal on suur probleem ja see üha suureneb. teiseks, mis puudutab Progressbacki, siis ma olen täiesti nõus temaga, mis puudutab piiriüleseid trahve, harmoniseerimist ja nii edasi. Philip Bradburn mainis seda, et see kehtib ainult üsna väikeste asjade puhul. mina olen väikselt saarelt kus äh, teil on veel endiselt, teie kohalolu on endiselt veel tunda, härra Bradburn. Äh, ja inimesed, äh, kes lähevad Iiri Vabariigist Põhja-Iirimaale, hakkavad hullusti käituma seal ja vastupidi ja mingeid karistusi ei ole. ja teiseks liiklustestid ainult kolmes riigis on visuaaltest, peaks olema äh, põhinõue, et peate käima silmaarsti juures, te peate saama sealt dokumendi, et teie silmi on testitud ja teie nägemine on piisavalt head. kolmandaks fakt, mille tõstatas Philip Bradburn, olen temaga paljuski nõus, aga mitte siin. Need neli põhivabandust, mis üheksakümne kolmanda aasta Maastrichti leping sisse tõi, puudutavad Äh, inimeste asjade ja nii edasi vaba liikumist. Euroopa Liidus on meil palju piiriüleseid äh, tehinguid, liikumisi ja nii edasi, meil ei saa olla kahtekümmend seitset erinevat standardit, meil on vaja harmoniseerimist, ühtseid äh, denominatsioon selles osas, mis kehtib ühes riigis, see peaks kehtima ka teises riigis. olen nõus parimate praktikate vahetamisega, aga me peame siit minema kaugemale ja lõpetuseks ma arvan, et me peaksime seda tegevust kiirendama Äh, äh, et jõuda lõpuks ühtse Euroopa juhiloani. aitäh, härra Uusias, palun! aitäh, härra esimees! lühike märkus. ka mina õnnitlen härra Kochi tema äärmiselt detailse töö eest tahaksin teha lihtsalt ühe märkuse. minu fraktsiooni seisukoht äh, tuli äh, juba proua Krispeki sõnavõtust hästi välja, aga minu märkus on järgnev. võetakse arvesse palju aspekte ohvrid, linnaliiklus, kontsentratsioon ja nii edasi, aga üks asi on puudu, paljud õnnetused leiavad aset nädalalõppudel. niisiis öö, andmed, millega peab arvestama siin miks riiklikud meetmed, mis riiklikud meetmed, mis puudutavad noori inimesi, kontsentratsiooni ja nii edasi, see asi on siit kaustast täiesti puudu. üks asi, mida ütles härra Bradburn, pani mind mõtlema selle üle, et ehk annaks välja pakkuda isegi muudatusettepanek, millega reguleerida liiklust igal pool Euroopas. on autosid, mis äh, sõidavad vasakul või paremal ja Brian võib-olla on minuga siinkohal nõus see võiks olla moodus, kuidas äh, Suurbritannia veidi rohkem vasakule suunata. mina olen alati öelnud, et me peaksime kompromissina tegema seda, mida belglased teevad ja sõitma keset teed. proua Sõnalova, palun suur tänu, härra esimees. ka mina õnnitlen härra Kochi selle väga hea ja üksikasjaliku raporti puhul, mul on mõned konkreetsed märkused. mõned eelkõnelejad juba rääkisid punktist kakskümmend. siin räägitakse haridusest ja koolitusest ja mainitakse konkreetselt selliseid valdkondi nagu turvavööd ja teised mina sooviksin öelda paar sõna selle kohta, et nende meetmete kõrval oleks võib-olla hea lisada ka parem ähm, sõiduõpetus. me teame, et talvel on ähm, sõidutingimused raskemad ja seetõttu siin peaks olema ähm, lumega sõit ka üheks koolitusmeetmeks teine kommentaar on ka sellega seotud, ma arvan, et ühiskond ei tohiks äh, sallida riskikäitumist nii nagu praegu ja siin saab ka kohalikul tasandil koostööd teha, on olemas ka Euroopa harta äh, liiklusohutuse kohta, ka sellega saab edasi töötada ja kolmas kommentaar minu poolt kui me räägime eriti haavatavatest äh, liikluses osalejatest, mootorratturitest ja lastest, siis ma lisaksin siia nimekirja ka eakad inimesed. sellepärast, et äh, vananeval äh, rahvastikul tekib siin just väga suuri probleeme, aitäh! <clears throat> aitäh, härra esimees, vabandan, et jõudsin siia hilja meil äh, tekkis eelarvekomisjonis äh, eelarve täitmise küsimustega üks probleem. aitäh härra Kochile pühendumise ja äh, kohusetundlikkuse eest, teeme nii palju kui võimalik alati koostööd. olen nõus, et tuleb ka vanurid siia kaasata nad ei tohiks pidada mitte ainult äh, tundlikuks äh, rühmaks, äh, me peame mõtlema nende peale liikluse ohutuse seisukoha pealt, tervishoiu koha pealt, Euroopa muudkui vananeb, nii et seda elanikkonnarühma tuleks ka arvesse võtta. tahaksin ka öelda, et mis puudutab mootorrattaid siis ähm, motorratturid on äh, veel üks äh, äh, rühm, kus ohvrid ja statistika, statistika näitab langustendentsi, aga see on siiski vastuoluline. peame mõtlema teede valgustuse peale ja nii edasi, need on tundlikud küsimused ja ma arvan, et me peame siin mootorrattureid silmas pidama ja tegema nad ka prioriteediks. rääkisime riiklikest piirangutest ja nende säilitamisest kiiruspiirangutest ehk peaksime me mõtlema Euroopa ülese kiiruspiirangu peale see oleks fundamentaalne moodus, kuidas siin debatis tasakaal tekitada. peame mõtlema ka liikluse turvalisuse kontrolli, elektriautosid, need on olulised küsimused, mida peame Euroopa tasandil arutama. tundub, et härra Koch on selles suhtes ka avatud ja nüüd taristute koha pealt peame mõtlema selle üle, mis hetkel toimub liiklusmärkidega. see on väga keerukas, äh, segadust tekitav ja erinev erinevates liikmesriikides. Äh, äh, liiklusmärkide eksperdid peaksid seda küsimust uurima. meil peaks olema ka interaktiivne liiklusmärgistus, et oleks olemas selge side taristu ja liiklusvahendite vahel ja me peame seda lihtsustama nii palju kui võimalik, sest muidu lähevad asjad keerukaks. liiklusohutus linnades on äärmiselt oluline teema, mida me peame arendama ja millele peame rohkem pühenduma. lõpetuseks ütleksin mina paar sõna. seda tõstatasid härrad Uusi ja Sefidanza, aga mina olen väga huviga vaadanud Itaalia liikluspolitseinike Rooma kesklinnas. üks hetk ta lihtsalt veel lõi käega, jalutas minema ja lasi asjadel ise areneda. olen midagi sarnast näinud ka siin Brüsselis põhjus, miks ma seda ütlen, on see, et tegelikult üritame me siin mingil määral reguleerida halba liikluskäitumist. me te üritame teha seda teha ajal, kui enamik äh, autojuhte arvavad, et nad on suurepärased autojuhid ja tuhanded nendest on tegelikult väga halvad autojuhid. ja seetõttu ei saa ma tegelikult nõustuda kavaga, mis ütleb, et kui te näiteks seitsmeteistaastaselt Ühendkuningriigis, kaheksateistaastaselt mujal Euroopas liiklustesti läbite, siis te olete suurepärane autojuht järgmiseks kuuekümneks aastaks. asjad ei ole ju nii see näitab äh, teie standardid äh, vananedes muudkui halvenevad, nagu me teame, nii et lõppkokkuvõttes on meil stsenaarium, kus seitsmeteistaastane, kes äh, just on ära teinud oma liiklustesti, sõidab viiskümmend miili tunnis teel ja sõidab sisse seitsmekümne viie aastasele, kes sõidab kümme miili tunnis mööda teed Äh, see ükskõik, äh, kuidas seda nimetada, see on fakt, mida teedel iga päev näeb ja see on probleem, millega me peame tegelema. on saanud poliitiliselt vastuvõetamatuks äh, rünnata autojuhte. see on probleem. meie poliitikutena no, kardame autojuhte rünnata, eraautojuhte ja on aegu, kui me seda tegelikult siiski tegema peame, sest et eraautojuht on tihtipeale täiesti surmarelvast hullumeelne autoroolis peame mõtlema, me ju ei mõtle selle üle, et anname seitsmeteistaastasele poolautomaatse relva, et palun jah, mine tee, mis tahad. ameeriklased võib-olla teevad seda, aga meie seda ei tee. samas aga oleme me sellega, et keegi läbib liiklustesti seitsmeteistaastaselt, äh, siis ta saab äh, üles tuunitud auto rooli, läheb ja tapab sellega inimesi. ma arvan, et siin on prioriteedid meil veidi valesti. ja kui inimesed ütlevad jah äh,, härra Nori tüli autojuhtidega ja nii edasi, autojuhtide õigustest, aga mis äh, saab siis äh, liiklusohvrite perekondade õigustest, ema, kes äh, purjus autojuhi tõttu kaotas oma tütre, keegi, kes jäi ilma sugulasest, sest keegi juhtis autot ja samal ajal rääkis mobiiltelefoniga, selliseid asju me peame uurima. Jim mainis tehnoloogia küsimusi minu arvates, kui ei ole rihm peal, siis ei tohi autot, siis ei tohiks autoga üldse käivituda. ja on jah, selliseid tehnoloogiaid, kus peab vajutama siduri alla selleks, et auto käivituks, no see, seda pidi tegema, sest et inimesed ei kontrolli, et see oleks vabakäigul siis, kui nad auto käivitavad ja nii edasi. sellist tüüpi tehnoloogilised asjad äh, on midagi sellist, mida me teha saaksime, äh, piiriülene jõustamine see on nõukogus tekitanud probleeme. Äh, jah, see, mida sina, Philip, ütlesid, on huvitav, äh, sest et äh, huvitav, kas Ühendkuningriik siis saab siin erandi nädala lõpus või mitte. et nad ei peaks seda saama, aga vaatame, kas nad liituvad sellega või mitte. see ei tohiks olla isegi küsimus, nad ei peaks sellist erandit isegi taotlema Äh, ja kui nüüd vaadata äh, meie teekatteid, siis Ühendkuningriigis on varsti vaja neljarattaveolist äh, maasturautot, isegi selleks, et peateedel sõita, sest et on nii palju auke teedes Need on küsimused, äh, mis puudutavad liiklusohutust, liiklusõnnetusi, teede kvaliteet äh, on oluline osa liiklusohutusest, teede kujundamine on oluline osa liiklusohutusest ja üks asi, mida ma tahaksin siin äh, käsitleda, on veel, et puudulikud veoautode rattad. küsimus on see, mida on tõstatatud, mis see tööstusele maksma läheb. see mind ei huvita, kui defektidega rattad pannakse uuesti veoautodele alla, äh, sellist asja ei tohiks teha, kõik, kes seda teevad, äh, neid peaks äh, siin peatama, kui see teeb mind liikluse vastaseks, tööstuse vastaseks, hea küll, las olla. komisjon, palun, proua Jeeger mida ma siis pärast seda üldse öelda saan? aitäh, härra esimees, aga alustuseks sooviksin tänada ja õnnitleda härra Kochi tema suurepärase raporti eest ja tema toetuse eest komisjoni poolt välja pakutud liiklusohutuspoliitika orientatsioonideks aastaks aastatel kaks tuhat üksteist kuni kaks tuhat kakskümmend. komisjonil on hea meel näha, et need kolm sammat, jagatud vastutus, integratsioon ja ühtne liiklusohutusvaldkond on täielikult äh, sees ka raporti eelnõus Äh, mis puudutab jagatud vastutust, siis äh, komisjonil on väga hea meel, et raportöör ei nõua mitte ainult komisjonipoolset tegutsemist, vaid äh, pöördub ka liikmesriikide ja tööstuse poole, paludes neil midagi ette võtta. ja raportöör meenutab ka, et kodanikud peaksid olema liiklusohutuse südames ja me oleme sellega täiesti nõus. ning igasugune liiklusohutuspoliitikas sõlt- ja selle edu sõltub sellest, et kõik liik-, Eh, teede kasutajad käituksid. Eh, oleme nõus raportööriga, et eh, liiklusohutuse integreerimine teistesse poliitikatesse on edu võtmeks. liiklusohutus on ka suur tervishoiu küsimus ning sellised poliitikad nagu kliimamuutused, tehnoloogiline progress, neid tuleb edasi arendada, eriti selles osas, mis puudutab elektrilisi liiklusvahendeid ja liiklusohutuse haldamise küsimus on võtmeelement, parimad praktikad ja suunised on samuti vajalikud, neid peab eh, ka Euroopas levitama. nüüd kommenteerin paari ettepanekut, mis on raportis, jah, töötame kõik eh, koos eh, Vision Zero suunas, aga Äh, peame jätkama tööd ka detailse liiklusohutuse tegevusprogrammi osas äh, sisemise teekaardiga, võttes arvesse teiepoolseid panuseid. teiseks äh, ettepanek, mis puudutab Euroopa Liidu liiklusohutust aastaks kaks tuhat kaksteist, olen nõus eelkõnelevatega, et me peame defineerima koordinaatori rolli ja staatusega, komisjon on valmis teie ettepanekut edasi uurima ja siis, mis puudutab teie konkreetseid eh, eesmärke, eriti mis puudutab eh, seda, et hukkunud laste hulk peaks vähenema eh, kuuekümne protsendi võrra, üldiselt neljakümne protsendi võrra, siis meil on nende konkreetsete eesmärkidega veidi raskusi, sest et need, nagu juba öeldi, satuks vastuolla nullarusaamaga. üritame teha seda kõike ka muude poliitikate ja parimate praktikatega ja näen äh, ka, et kodanikel oleks kasu Euroopa tasandil liiklusreeglite ja liiklusmärkide harmoniseerimisest, aga nagu te väga hästi teate, siis kiiruspiirangute harmoniseerimine võib osutuda üsna keerukaks, sest et konsensuse saavutamine on raske. ja Äh, liiklusmärkide harmoniseerimine on midagi sellist, millega tegeletakse ka rahvusvahelisel tasandil UNICEF-i raamistikus. lõpetuseks tahaksin rõhutada, et komisjoni eesmärk äh, äh, poole võrra vähendada liiklusõnnetuste hulka aastaks kaks tuhat kakskümmend on ambitsioonikas ja oleme veendunud, et koostöös saavutame me parima liiklusohutuse Euroopa kodanike jaoks. aitäh, härra esimees ja suur aitäh ka raportöörile! aitäh Dieter, kas sa tahaksid veel kord sõna võtta? kas mul on tund aega, aga või kui palju? kümme minutit. suur tänu. Elka Trau ja, ja ka teised kolleegid ja ka komisjoni esindaja rääkisid koordinaatorist jah, ma ütlesin sissejuhatuses tõesti, et liiklusohutus peaks äh, olema peegeldatud kõikides komisjoni poliitikates, sotsiaal, kultuuri, äh, majanduspoliitikas, kõikides ja see koordineeritud lähenemine, et see tõesti oleks äh, peegeldunud, peegeldatud kõikides poliitikates, selleks on vaja Euroopa Komisjoni siseselt vastavat koordinaatorit minu arvates. ja meil oleks vaja ka riiklikke kavasid äh, liiklusohutuseks üksteisega koordineerida ja ka siin oleks vaja vastavat isikut. ja seetõttu oleks vaja ka vastav amet luua. nüüd andmete kogunemine ja selle harmoneerimine, selles osas ma olen täiesti teiega nõus. nüüd, äh, miks lapsed on kuni neljateistaastaseni siin ära toodud vanemad lapsed saavad lihtsalt juba ka õiguse juhiloa saamisele, nii et laste alla käivad minu meelest need, kes äh, Need, kellel on veel koolikohustus äh, ja seetõttu valisime selle vanuse. nüüd elukestev õpe, ma arvan, et see on vajalik, ma võin teile esitada kümme küsimust praeguste äh, liiklusohutuse eeskirjade kohta ja ma olen kindel et, et üheksakümmend protsenti võite te sellest ainult juhuse tõttu äh, õigesti vastata. nii et nii äärmuslik see olukord tegelikult on, et ma enam ei mäletagi, kui mitu aastat tagasi mina juhiloa endale sain äh, ja sellest ajast peale on väga palju muutunud piiriülene ja öö, äh, koostöö kontrollide osas, sanktsioonide osas, jah, siin osas me peame tõesti kaugemale jõudma. me teame, et äh, minevikus me oleme juba sellega tegelenud ja seal oli väga keeruline tulemusi saavutada. harmoneerimine liiklusmärkide osas, jah, et tõesti, kui mul on liiklusmärgi peal lihtsalt mingisugune tekst, siis me peame ka tagama selle, et see oleks arusaadav või info öö, äh, raudteeületuskohtade jaoks, ka need on täiesti erinevad. ka need märgid, mis näitavad, mis on olukord maanteedel, et seda saaks näiteks Galileo rakendusega ähm, kaasajastada, jah, see oleks täiesti võimalik. nüüd saavutatavad eesmärgid, ma ei leia, et null arusaama eesmärke on võimalik saavutada aastaks kaks tuhat kakskümmend, me peame ikkagi lubama selliseid asju, mis on ka realiseeritavad ja seetõttu ma ütleksin, et äh, null arusaama eesmärkidega me peaksime vaatama kaugemale aastast kaks tuhat kakskümmend ja aastaks kaks tuhat kakskümmend me peame siin üritama saavutada need äh, äh, sihid, mis ma olen raportis ära toonud, kuuskümmend protsenti võrra, vähendada laste hulka liiklushukkunute hulgas ja neljakümne protsendi võrra vigastanud saanute hulgas. ma arvan, et need määrad on saavutatavad aastaks kaks tuhat kakskümmend null arusaama raames. ja erinevate õigustike koordineerimine, nende kohandamine, kooskõlastamine on kindlasti saavutatav ja kindlasti ma toetan ka erinevaid teisi ettepanekuid. nüüd iga isiku oma vastutus, jah, ma siin rääkisin ka sellest, et liiklusohutuse jaoks on oluline liikluses osalejate teadlikkus oma vastutusest ja seetõttu on vaja siin ka vastavaid kampaaniaid läbi viia, nii et kõik ka teaksid, et, et inimesed on ka ise vastutavad. kõik soovivad saada äh, õigusi, aga see, äh, aga see, et neil, neil on liiklusohutuses ka teatavaid kohustusi ja vastutusi, sellega ei soovita arvestada, et alkoholi ja uimastite kasutamine, see on ikkagi äh, oma teadvust, e, iseenda teadvustatud valik. ja seetõttu tuleb ka vastavaid äh, meetmeid võtta, et inimestele meenutada nende oma äh, kohustusi ja vastutusi. nüüd, äh, lugupeetud äh, kolleeg, te ei olnud siin koosoleku alguses veel kohal, aga ma sooviksin tänada teid selle lisanduse eest, mille ma kindlasti ka oma raportisse kaasan. nüüd sig-, signaalmärgis, et näiteks jalakäijate äh, ülekäigutee märgistamiseks, jah, meil on erinevaid ähm, eeskirju siin ja siin valdkonnas on äh, väga vajalik, et me harmoneeriksime ka selliseid äh, signaalmärgiseid. härra Simson, arvestada ka äh, mootorrattaga juhte, jah, loomulikult tänava ja maanteede ehitus, see on ka oluline aspekt, sellepärast et õnnetuste põhjus on tihti seotud ka Ähm, kehva ähm, teeolukorraga, seda me oleme näinud ka Saksamaal peale seda karmi talve. ja ainus, mida me oleme näinud, et ähm, kuidas parandada olukorda, on vähendada, tuua kiiruspiirang madalamale, sest see on ainus, mis siin praegu aitab. suur tänu! okei okay,, thank you aitäh, härra Koch, muudatusettepaneku tähtaeg on neljateistkümnes märts. hääletamine komisjonis toimub mais ja siis täiskogus juunis. nii et muudatusettepanekute tähtaeg on neljateistkümnes märts. ja äh, kindlasti juba väga suure põnevusega ootan hääletamist sellele. suur aitäh, see ongi kõik. aitäh kohalolu eest ja koordinaatorite kohtumine hakkab viie minuti pärast, kui kõik selleks ajaks kohale jõuavad, aga aitäh!